okay, colleagues, if... kallid kolleegid, lubate, alustagem, väga palju meid just kohal ei ole, aga kuivõrd tegemist on äh, minu viimase aastaga esimese kohal, ei taha ma tekitada siin äh, uut kommet, et alustagemgi hiljem. Äh, päevakord on teil ees, kas te olete sellega rahul? väga hea, siis koosolekute protokolli kinnitamine kakskümmend kaks, kakskümmend kolm aprill, kuues, seitsmes mai, selle kohta ei ole kellelgi midagi öelda. edasi, enne kui me läheme Dominic Riquet raporti juurde, lubage mul teavitada kolleege sellest, et üks meie pikaajalisemaid assistente Judith Jörg Leitfriedi kontorist lahkub parlamendist ja kujutage ette, läheb tagasi Austriasse, et äh, võtta üle kohtuniku koht. ma kujutan ette, et äh, see assistendi koht oli ettevalmistus selleks, aga Jörg, kas sa tahaksid äkki lühidalt midagi öelda? Thank you very much, Mr Chair suur tänu, härra esimees, et äh, selle väga kurva asja üles võtsite. ma tahtsin öelda nii palju, et mul oli väga hea meel Juuditiga koos töötada. ma ei tea, kas minu töö nüüd paremaks läheb äh, pärast tema lahkumist. eks elame-näeme. aga ma tahtsin ametlikult äh, siin kõigi ees Juuditit tänada selle suurepärase töö eest ja suur tänu ka mulle sõbraks olemast. meie töö sujus väga hästi, suur tänu. nii et Judit, me kõik soovime sulle edu sinu uues ametis ja kui te siis satute, kallid kolleegid, Austrias jamasse, siis teate, kelle poole pöörduda kui äh, mõni äh, äh, Simsoni nimega vana rahvasaadik teie ette satub Austria kohtus, siis teate, kes ma olin. kolleegid, järgmine Dominic Riquet raport laevavarustus äh, direktiivi üheksakümmend kuus kehtetuks sunnitamine. Dominic, sõna on sul. suur tänu, härra esimees. see raport äh, laevavarustuse kohta seab endale eesmärgiks äh, mitte reguleerida kõiki äh, laevavarustuse äh, seadmeid, vaid navigatsiooniseadmeid, päästevarustust ja tuletõrjevahendeid, mitte ei puuduta kogu laevavarustust, siis ähm, selle laevavarustuse puhul rahvusvahelised seadused näevad ette, et teatud norme tuleb täita selle laevavarustuse puhul, mm, puudutavad siis nii nende Äh, töö kvaliteeti kui äh, ka seda, kuidas neid äh, kasutatakse. praeguse seadusandluse ja tegelikkuse vahel on väga suur lõhe ja sellepärast üritataksegi siis seadusandlust kaasajastada, aga sellegipoolest mõningaid probleeme on, probleeme on muidugi seadusandluse ülevõtmisega liikmesriikide poolt, aga probleeme on ka rahvusvaheliste inspektsioonidega, kes peaksid laevavarustuse vastavust seadusandlusele kontrollima ja sellepärast ongi meil väga palju erisusi ja lõhesid erinevate lippude all sõitvate laevade laevavarustuse ja ohutuse vahel ja seega komisjon äh, reageeris vajadusele nimelt äh, õiguskindlust äh, tagada peaasjalikult nendele tootjatele, kes seda laevavarustust pakuvad ja muidugi peamiseks eesmärgiks on nii aluste kui ka meeskondade ohutuse tagamine. komisjoni ettepanek äh, on täiesti adekvaatne, võttes arvesse olukorda ja mina teeksin ettepaneku, aga ka mõnedeks muudatusettepanekuteks. kõigepealt äh, tuleks äh, teatud segased valdkonnad veel ära selgitada, näiteks tehnilise dokumentatsiooni äh, Äh, kuupäevade küsimus ja siis ka näiteks ähm, mm, nõuetele mitte vastava varustuse pardale paigutamise loa kestuse kohta. teiseks äh, roolimärgise kasutamine, selle asemel võiks kasutada elektroonilisi märgiseid, need on ju siis need märgised, mis pannakse äh, varustusele peale ja mis tõestavad, et nad vastavad nõuetele kui tegemist on elektroonilise märgisega, mitte nii-öelda kleebismärgisega, siis on neid äh, palju lihtsam kontrollida ja äh, saame niimoodi võidelda ka võltsimise vastu, mis laevavarustuse puhul on olnud seni väga suur probleem ja siis turujärelevalve meetmete osas teeksin ka muudatusettepaneku, ma teeksin ettepaneku, et need turujärelevalve meetmed peaksid jääma proportsionaalseks äh, soovitud eesmärgiga, eriti mis puudutab siis liikmesriikide poolt kasutatavaid nõudva, nõutavaid näidiseid ja selles osas tuleks siis ettevõtlust äh, pigem toetada. ja ülejäänud muudatusettepanekud äh, puudutavad delegeeritud õigusakte, te olete selle problemaatikaga kursis äh, ja eesmärgiks on siis kõikide nende muudatuste puhul teksti natukene täpsemaks muuta. suur tänu, härra esimees! suur tänu! härra Fleckenstein sotsiaaldemokraatidest. härra esimees, esmalt äh, suur tänu raportöörile tehtud töö eest. üldjoontes äh, võime me komisjoni ettepanekut järgida ja ka see sellega meil probleeme ei ole, mida härra Arikee on kirja pannud. mul on kolm asja, mille ma tahaksin mainida. esiteks, me hetkel veel töötame äh, ühe muudatusettepaneku kallal, mille me kindlasti esitame. ja esimene puudutab siis äh, patentide äh, kontrollimist äh, teadvitatud asutuste kaudu. see on nii, et modifitseeritud asutustel on kohustus va-, kontrollida, et laevad vastaksid äh, konventsioonidele ja muudele normidele ja tegemist on sellise tehnilise iseloomuga ülesandega, ülesandega, aga neil ametiasutustel ei ole praegu pädevust kontrollida patendikirju ja litsentse ja see õiguslik kontroll, mis puudut-, see on palju laiem kui see praegune tehniline kontroll ja me peame vaatama, et kas äh, see tõesti peaks olema nende asu-, ametiasutuste pädevustes. ning teiseks teabe edastamine teavitatud asutuste vahel ei peaks käima sunniviisiliselt, komisjon näeb ette, et teavitatud asutused ehm, et need tegelevad äh, vastavus äh, hind-, hindamisega ja tuleb ähm, teada anda positiivsetest otsustest, aga ka negatiivsetest otsustest, kui tegemist on kontrollitud ähm, toodetega, siis mul on väga äh, suuri kahtlusi selles osas, kas see teabevahetus toob endaga kaasa mingit lisaväärtust, nii et me peame seda veel täpsemalt analüüsima kolmas asi on minu jaoks juba selge. ettepanekus on ette nähtud, et teavitatud ametiasutused tulevikus peavad säilitama ähm, äh, vastavusdokumendi koopia vähemalt kümneks aastaks. juba varustuse tootjad on kohustatud äh, seda dokumenti säilitama ja ka laevadel peab vastav koopia olemas olema. nii et äh, minu meelest on tegemist sellise topeltnõudega, et säilitama peaksid nii tootjad kui vastavad ametiasutused ja ma arvan, et sellest bürokraatiast me võiksime küll loobuda Need ongi minu märkused ja muus osas oleme ka samal arvamusel nagu härra Rikki, aitäh. suur tänu, proua Meissner liberaalidest. aitäh, härra esimees, ka mina sooviks tänada Ameerika Rikki tehtud töö eest. see ei ole ilmselt äh, juhus, kord Fleckenstein ja mina oleme mõlemad pärit Põhja-Saksamaalt, me oleme ilmselt rääkinud samade partneritega, kui äh, äh, vaadatakse läbi mingit sellist äh, dokumenti, siis on alati oluline vaadata, et mida on oluline parandada laevaohutuse vallas, kus on mõistlik teatavaid bürokraatilisi nõudeid esitada ja kus mitte, kus on tegemist lisatööga, mis ei ole õigustatud ja mul on põhimõtteliselt täpselt samad asjad äh, ära mainida vaja nagu Kurt Fleckensteinil, esiteks äh, patendikirjad, kus äh, need ametiasutused ei ole üldse võimelised nende ehtsust kontrollima, küsimus on, et kas äh, oleks vaja hoopis patendipolitseid selle tehnilise ametiasutuse asemel, nagu see seni on olnud, nii et me peame analüüsima seda, ma parasjagu tegelen sellega ja tõenäoliselt teeme muudatusettepaneku, mis puudutab äh, koopiate topeltsäilitamist, on asi täpselt samamoodi. me ju ei taha, et Euroopas bürokraatia suureneks, vaid me tahame mõistlikud äh, büro-, mõistlikku bürokraatia taset äh, Äh, ja selleks, et äh, kaitsta ohutust ja see puudutab ju ka laevavarustust ja mul on veel üks asi, lisaks neile asjadele, millest rääkis Kurt Fleckenstein artiklis kolmteist äh, lõikes üks on juttu tege-, sellest, et et tuleb nimetada volitatud isikud kui selliseid asju toodetakse väljaspool Euroopa Liitu. küsimus on selles, kas see on teostatav, nelikümmend protsenti sertifi-, selliste mm, toodete sertifitseeringutest on tulnud väljaspoolt Euroopa Liitu viimasel ajal, nii et küsimus on, et kas see e, nõue, mida me üritame siin läbi suruda, on üldse teostatav, et e, oleks see esindaja, kellel on, e, kelle asukoht on Euroopas, näiteks kui tegemist on Hiinaga, et me peame analüüsima, et kas see on üldse realistlik, mida me seal nõuame, aitäh. härra Kramer. aitäh, ma tahtsin Keith Taylori nimel tänada raportööri probleemiks on see, et äh, parandada tuleb testimisstandardeid ja et äh, kohati ei ole need siduvad, nii, need on vaja muuta siduvateks ja mis äh, puudutab rahvusvahelise õiguse rakendamist, siis see peab muutuma kiiremaks, vaja on takistada seda, et et äh, ekspertiisiakte oleks võimalik äh, lihtsalt võltsida, see on selge, need reeglid peaksid kehtima ülemaailmselt, aga põhimõtteliselt järgime raportööri muudatusettepanekuid, sest ta on teinud head tööd ja me oleme teinud temaga head koostööd, nii et ma tänan teda Keith Taylori nimel veel kord. suur tänu, härra Bradburn. suur tänu, härra esimees mul on mõned märkused äh, teha, mõned nendest tehnilisemat laadi. kõigepealt, üks asi, mille osas äh, ma äh, kõhklen selle ettepaneku puhul, on see, et üritatakse siin kuidagi salapidi sisse tuua komisjoni pädevuste laiendamist eriti kui me laskume delegeeritud õigusaktide alasesse ettepanekusse ja selle detailidesse, tundub, et need on nii oma ajakava äh, mõttes kui ka sisulises mõttes peaaegu et piiramatud äh, ja ma arvan, et kolleegid tunnevad samuti muret selle põhimõtte pärast. ja nüüd konkreetsemad asjad, ma arvan, et üks asi, mille osas tuleks olla valvas on see, et me ei tohiks luu-, ei tohiks luua paralleelset süsteemi sellele, mis praegu on loodud rahvusvahelises merendusorgan-, mereorganisatsioonis. kolleegid on nõus, et meil on ilmselt vaja selles osas pigem ülemaailmseid standardeid kui ainult Euroopa standardeid ja ma arvan, et me ei tohiks astuda vastu süsteemile, mis juba äh, kehtib ja ei tohiks ka mingisugust paralleelset süsteemi kujundada sellele süsteemile, millele pealiselt kõik liikmesriigid on alla kirjutanud juba kõige suuremat muret tunnen aga selles osas, et kui palju see kõik maksma läheb, sellepärast et mitte kusagil selles äh, dokumendis ei ole teinud kuluanalüüsi komisjon, näiteks selle roolimärgise kleebise asendamise äh, siis äh, virtuaalse elektroonilise märgisega, nii et see tähendab ju muidugi laevavarustuse tootjatele kulusid, nii et juba sellepärast ma tunnen muret ja loodetavasti härra Rike arvestab nende seisukohtadega. kui ta võtab arvesse, kui ta kaalub kolleegide märkuseid. härra Kuhn. aitäh, härra esimees. aitäh ka Dominic Rikeile ja variraportööridele tegemist on huvitava raportiga, kindlasti me võiksime lähtuda sellest, et kõik meresõitjad, rahvused on esindatud rahvusvahelistes merendusorganisatsioonides, näiteks rahvusvahelises meresõiduorganisatsioonis ja et nad peavad kinni vastavatest re regulatsioonidest, nagu näiteks Soolase konventsioonist ja mis reguleerib täpselt, milliseid navigatsiooniseadmeid tuleb meresõidu puhul kasutada, milliseid päästevahendeid tuleb kasutada Äh, milliseid tuleb kasutada reisilaevadel, kaubalaevadel, kruiisilaevadel, aga lisaks äh, sellele on meil järjest rohkem tegemist sellise olukorraga, et äh, standardid ja seda härra Fleckenstein ka väga õigesti rõhutas, et need standardid, mida nõutakse, et neid äh, otseselt ei kontrollita, ei kontrollita nende käest kinnipidamist, mis puudutab navigatsiooniseadeid, päästevarustust, äh, laeva stabiliseerimisvahend, varustust. et kas nad tõesti vastavad nendele sertifikaatidele ja patentidele, mis selles valdkonnas olemas on ja seetõttu ma arvan, et on vajalik, et neid kontrollitaks et kontrollitaks seda varustust ja neid seadmeid, mida kasutatakse Euroopa kaubalaevadel, reisilaevadel, kruiisilaevadel ja praamidel. seetõttu on, ei ole see üleliigne nõue, et oleks võimalik äh, esitada sellised äh, Mm, sertifikaadid, sest muidu võiks äh, kolmandatest riikidest tuua sisse seadmeid, mida kasutatakse ja mis ei vasta vastavatele äh, nõuetele. see on mõeldud ju meeskonna kaitseks, reisijate kaitseks ja selleks, et vältida suuri mereõnnetusi, kokkupõrkeid. sellepärast ma arvan, et me peaksime selle äh, direktiivi poolt olema ja see loomulikult ei tohi enda kaasa tuua mingit bürokraatia vohamist Thank you very much for the commission, Mr. suur tänu, härra Karimitsas komisjoni nimel, palun. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada härra Rikeed, suurepärane raport ja üsna mõistlikus tasakaalus ja ma arvan, et enamus äh, välja pakutud muudatusettepanekutest äh, on ka vastuvõetavad. minu meelest on oluline selle asjaga natukene nüüd äh, kiirustada. üks asi, miks äh, seda peaks tegema, on see, et see lihtsustaks äh, praegust süsteemi. selle eesmärgi üks eesmärke on ju lihtsama süsteemi loomine selleks, et oleks võimalik need sätted üle võtta Euroopa seadusandlusesse kiiremini ja, ja see, mida me välja pakume, on üsna suur edasiminek võrreldes praeguse direktiiviga ja viidates eel-, viimasele kõnelejale, jah, eesmärgiks on Euroopa tootjatele teatud eelispositsioon anda, kuivõrd üsna palju äh, on äh, sellist varustust liikumas laevandussektoris, äh, mis ei ole toodetud päris korrektselt, mis ei vasta nõuetele ja me peame ju tagama selle, et see, mis laeva parrastel on, on tõesti ka õige varustus üsna mitu menetluslikku muudatust toome sisse, need on täiesti vastavuses Lissaboni lepinguga ja lisaks sellele võimaldab ka uute rahvusvaheliste standarditega kiiremat liitumist, kui need peaksid tekkima, see on kõik oluline nii laevaomanikele, laevavarustuse tootjatele kui ka meeskondadele laevadel. Iirimaa eesistujana kavatseb veel enne järgmise nädala kohtumist äh, nii mõndagi ära teha ja ma loodan, et parlament võtab selle sama tõsiselt ette. meie arvame, et kahe institutsiooni vaheline kokkulepe on üsna kiiresti sõlmitav. aga viitaksin nüüd ühele konkreetsele asjale, eh, millest rääkis üks kõneleja, nimelt eh, delegeeritud õigusaktide eh, väärkohtlemise võimalus, selles osas me peame vaatama nüüd, kuidas see arvamuste erinevus lahendada nii palju ma tahaksingi praegu siis öelda selle kohta. ma kordaksin seda, et see raport on äh, hästi tasakaalus ja meil õnnestub ilmselt äh, kiiresti edasi liikuda kogu selle äh, teemaga ja võtta ta üsna pea vastu. suur tänu. suur tänu, härra Karimitsos. Dominik, kas sa tahaksid midagi lisada? jah, härra esimees, ma kuulasin hoolega ära selle, mida ütlesid kolleegid ja kavatsen üsna pea võtta ühendust variraportööridega selleks, et nii kiiresti kui võimalik asjaga ühele poole saada, suur tänu! suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies juuni, täpselt keskpäeval ja hääletamine Transpordi- ja Turismikomisjonis toimub üheksandal juulil. ja ilmselt läheb täiskogule siis ähm, septembrikuus käesoleval aastal. kordan, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on keskpäeval, viiendal juunil. suur tänu teile, järgmine päevakorrapunkt. keskkonnamõjude hindamine arvamuse projekti on koostanud härra Kushiri, palun, sõnajärg on teil. president. suur tänu, esimees. tegemist on arvamusega. ja see on arvamus, mille kohta esitas taotluse Transpordikomisjon. Riguarda e direttiiva tal parlament ja kaasatud on ka keskkonnakomisjon ja see puudutab äh, siis äh, direktiivi number üheksakümmend kaks aastast kaks tuhat üksteist ja selle muutmist ja jutt käib teatavate riiklike eraprojektide keskkonnamõju hindamisest. sellel, selle direktiiviga on ette nähtud teatud juriidilised tingimused ja vastavate era- ja riiklike projektide puhul tuleb mõningatel puhkudel läbi viia hindamine. see puudutab neid projekte, mis võivad väga oluliselt mõjutada keskkonda. ja see on seotud vastavate lubade väljastamisega. iseenesest on see direktiiv suhteliselt üheselt mõistetav, vastuolusid ei ole loomulikult on aastate jooksul üha enam kerkinud esile neid keskkonnaelemente, mida tuleb arvesse võtta, hinnata, lisaks on suurenenud olulise tähtsusega projektide arv Euroopa tasandil. direktiivi on äh, päris mitmel korral ka muudetud, aga tegelikult selliseid sisulisi ja olulisi muudatusi sisse ei ole viidud. ja seega Euroopa Komisjon leidis, et nüüd oleks tarvis kogu lähenemist mõnevõrra muuta, võttes arvesse uut äh, uusi keskkonnaolusid, majandusolusid ja nii edasi. ette pannud, ette pandud muudatused aitavad äh, lahendada seda probleemset olukorda, mis praegu on, on meil sõelumise vallas, hinnangute andmise valdkonnas ja mis puudutab seda, et kuidagi tuleb leida lahendus vastuoludele praegusele hindamissüsteemis mina transpordikomisjoni esindajana võin aktsepteerida komisjoni poolt välja pakutud muudatusi. me peame arvesse võtma keskkonnaküsimuste piiriülest mõju. see kõik on seotud kliimamuutustega, võimaliku katastroofi ohuga, arusaadavalt tuleb tegutseda Euroopa tasandil. me peame tagama võrdsed võimalused kõikidele ja me peame nägema ette sellise lisandväärtuse tegutsedes Euroopa tasandil, võrreldes siis tegutsemisega siseriiklikul tasandil. ja mulle tundub, et mõnevõrra on tõesti võimalik direktiivi veel parandada ja seega omalt poolt pakun välja päris mitu muudatusettepanekut sellesse direktiivi. kõige olulisem on mõista seda, kui eripärased on piiriülese ulatusega projektid. ja sageli ongi just erinevad transpordiprojektid äh, piiriülese iseloomuga. jah, direktiivis on võetud arvesse just nimelt piiriülest mõju omavaid projekte ja ma leian, et oleks igati õige ja kohane, kui me hõlmaksime siinkohal ka piiriülesed projektid. see on oluline ka selleks, et me saaksime järgida TEN-T suuniseid, lisaks, et liikmesriikidel oleks võimalik teha tõhusamalt koostööd teineteisega ja vältimaks mittevajaliku halduskoormust olen loetlenud ka kliimamuutused äh, sinu oluliste tegurite alla. ka siinkohal tuleb viia läbi hindamine. ja ma leian, et välja pakutud muudatusega oleme me igati oma tegevuses kooskõlas välja pakutuga ja meil on võimalik paremini arvesse võtta hindamismenetlusega transpordisektori nüansse, see tagab parema sidususe. lisaks on meil paremini võimalik arvestada TNT suunistega. ma olen selle arvamuse puhul vaatanud äh, ka, milline on turismisektorit puudutav osa ja olen kaalunud, kuidas see võib mõjutada turismisektorit, milline on puutumus ajaloolise pärandiga, kuidas on see seotud äh, erinevate pealinnadega, piirkondadega, mis suuresti sõltuvad turismist? selge see, et enne mingisuguse arendusega edasiminekut tuleb anda kohane hinnang, millist mõju see projekt võib omada keskkonnale, tööstusele, kuidas äh, mõjutab äh, tööandjaid, töövõtjaid, teisi sidusrühmi ma tahan tänada oma variraportööre, kellega mul on õnnestunud teha tõhusat koostööd. suur tänu teile, nüüd kuulan ära, mida kolleegidel on öelda. härra Kumutsakos, palun. aitäh, härra esimees. selge on see, et direktiiv, millest me täna räägime et seda on viimastel aastatel edukalt kohaldatud, aga sellest hoolimata on vaja äh, kohandada seda direktiivi uuele olukorrale, sellepärast et viimastel aastatel on tuvastatud teatavaid äh, nõrku kohti ja ka äh, seaduslünki ning selle tulemuseks on tihti see, et äh, liikmesriigid, et liikmesriikidel oli raske mõningaid teemasid äh, käsitleda ning äh, mõned asjad jõudsid ka Euroopa Kohtusse. seetõttu on äh, vaja siin veel mõningaid jõupingutusi teha selleks, et vaadata läbi praegu kehtivad sätted ja neid parandada. ma olen ka üle-euroopaliste võrkude raportöör ja tahaksin öelda järgmist. praegu on alustatud selle direktiivi läbivaatamise arutamist ja ma arvan, et äh, on väga hea, et see hetk on tulnud, tegemist on täiesti mõistliku hetkega äh, selle direktiivi muutmiseks, sellepärast et äh, vaja on ju teha muudatusi ka üle-euroopalistes võrkudes ja seetõttu on praegu just õige hetk rääkida ka sellest direktiivist. ma olen arvamusel, et komisjoni ettepanek läheb õiges suunas. seda ma pean ütlema oma, ka oma arvamuses, ma olen nõus enamuse märkustega. ma arvan, et valitud lähenemine on õige, aga tahaksin viidata ühele asjale, mis äh, minu jaoks tekitab mõningaid küsimusi. tegemist on muudatusettepanekutega seitse ja kümme. Nendes muudatusettepanekutes on juttu sellest, kui palju aega on vaja selleks, et äh, keskkonnamõju hinna, hindamist läbi viia. alguses nimetatakse kolme kuud ja siis öeldakse, et äh, seda aega võiks pikendada võib-olla veel kolme kuu võrra. arvamuse koostaja on teinud erandi ühiste, ühishuviprojektidele, mis on äh, Euroopa ähm, transpordivõrgustiku osaks ja öeldakse, et nende puhul ei saa teha erandeid. Öeldakse, et ähm, kui tegemist on selliste ühishuviprojektidega, et siis seda kolmekuulist erandit veel teha ei saa. me tahame liikmesriike survestada, et nad tegutseksid kiiresti, täidaksid kiiresti oma kohustusi aga samal ajal on minu meelest see veidi problemaatiline, sest just nimelt need projektid on äärmiselt keerulised, nende mõju on väga suur ja seetõttu võiks äh, öelda, et äh, siin võiks analüüsida võimalust äh, keskkonnamõju hindamise aega pikendada. ma arvan, et me peame leidma mingi kesktee äh, raportööri seisukoha vastu, kes ütleb, et ei mingit pikendamist ja teiselt poolt nende projektide vajaduste vahel, kus on vaja te kohati teatavat paindlikkust. nii et me võiksime kasutada selle äh, muudatusettepaneku põhjendust, et selle asemel, et kasutada äh, muudatusettepaneku sõnastust, peaksime kasutama pigem selle muudatusettepaneku põhjendust, aga me peame seda asja veel analüüsima. ma ütlesin juba, et äh, et me ootame seda, et üle-euroopaliste võrkude teksti käsitlemine lõpetataks ja see võib-olla mõjutab ka seda, mis äh, saab tulevikus olema meie arvamuse sisuks. nii et see peab olema kooskõlas, aga muus osas oleks, olen ma raportööriga nõus ja sooviks teda tänada tehtud töö eest, aitäh! proua Maisner! aitäh, härra esimees, ka mina sooviks äh, tänada raportööri, ta on teinud väga mahuka töö ära, seda on, oli näha ka tema äh, sõnavõtus. tegemist on ainult äh, arvamusega, aga see puudutab väga paljusid meie valdkondi, näiteks üle-euroopalisi võrku, võrke, piiriülest transporti ja, ja ka turismi, me ei tohi unustada, et me oleme ka selles osas pädevad ning äh, ka see puudutab, seda puudutab keskkonnamõju hindamist. ma põhimõtteliselt saan lühidalt rääkida, sest väga paljusid asju on öeldud, ka minu jaoks olid problemaatilised muudatusettepanekud seitse ja kümme, ma saan seda täiesti mõista ja on hea, kui see on realistlik, et äh, tähtaega ei saa pikendada, küsimuseks on lihtsalt see, kas see praktikas alati toimub, toimib ja kui see praktikas elluviidav ei ole, siis äh, ei ole sellest ka mingit kasu, siis tekib kohe see probleeme. ma raportööri, ma saan, ma saan raportöörist aru, sest äh, loomulikult me tahame, et üle-euroopalised äh, võrgud ja nendega seotud projektid edeneksid kiiresti ja tegemist ei, ei ole ja nendega seoses võib olla ka erinevaid keskkonnamõju hindamisi, mitte lihtsalt ühte hindamist, nii et sellega me peame veel tegelema, aga muus osas ma arvan, et raportööri tehtud muudatusettepanekud on väga mõistlikud ja head. härra Kraamer, palun. aitäh, ka mina sooviks tänada raportööri hea koostöö eest Te ütlesite, et äh, koostöö oli väga hea, selleks on vaja kahte poolt, äh, mitte ainult äh, rabariraportöörid ei pea olema head, vaid ka raportöör. et keskkonnamõju hindamine on vajalik, see on selge, see tuleb välja ka teie ähm, raportist, aga me ei tohi siin Äh, erinevaid reegleid rakendada selleks, et liikmesriigid peaksid tülitsema hakkama ainult sellepärast, et nende vahel on piir. meil on vaja ühtseid reegleid, olulised on ka kliimale avaldatavad mõjud ja mõjud äh, elurikkusele, ka neid tuleb arvesse võtta. kahekümne, kolmekümne aasta eest oleksime võinud öelda, et see või ei olnud nii oluline, aga nagu te ütlesite, vahepeal on väga palju asjad muutunud vahepeal seoses Euroopa krii-, kriisidega on see jäänud võib-olla veidi tagaplaanile, aga mm, hädavajalik on kindlasti sellele tähelepanu pöör-, pöörata. ja teine asi, ähm, me ei tohi siin keskkonnamõju hindamist äh, vastandada kasumiga, öelda, et tegemist on ainult kuludega, vaid kulud on suuremad, kui me keskkonnamõjusid arvesse ei võta. meil on ka vastavad äh, kogemused olemas ja kui keskkonnamõju hindamist äh, rangelt rakendada ja, äh, ja sellele tähelepanu pöörata, siis on kulud kokkuvõttes väiksemad, sest hädad tulevad lõpuks ikka, tulevad ikka alles lõpus välja ja seetõttu äh, Äh, on keskkonnamõju hindamine ka meie kõigi ühises huvis. Te rääkisite ka turismist, äh, selge on see, et teil on olemas vastavad äh, kogemused, et turism võib turismi hävitada. oluline on see, et turism oleks jätkusuutlik, sest muidu on tegemist lühiajalises perspektiivis kasumiga, aga pikemas perspektiivis on Vahemere ääres selliseid randu, kuhu turistid enam ei lähe, seal investeeriti väga palju, viis või kümme aastat saadi ka palju palju kasumit, aga nüüd on tegemist katastroofiga, me peame sellest õppima, Gesine Meissner ütles ka, et me oleme ähm, vastutavad ka turismi eest, me oleme ju transpordi ja turismikomisjon ning viimane asi, ma kohtusin ühel konverentsil Baierist pärit saadikuga, kes äh, oli viisteist aastat äh, Straubingi linnapea ning äh, ta ütles, et lõpuks ometi kolmkümmend kolm aastat hiljem on Straubingis äh, Donau Donauga seotud äh, projekte äh, aegunud, kui tol ajal, kolmkümmend kolm aastat tagasi oleks tehtud keskkonnamõju hindamine, siis ei oleks vaja olnud äh, kõiki neid asju ära teha, seal on tehtud väga palju ekspertiisiakte, aga see on hea näide sellest, et keskkonnamõju hindamist on vaja. aitäh, proua Foster, palun! Uh, aitäh, esimees, ja suur tänu raportöörile. minu poolt ka paar märkust. üldjoontes leian ma, et liikmesriigid on keskkonnamõju hindamisega väga hästi hakkama saanud ja selle põhjuseks on see, et süsteem on olnud paindlik arusaadavalt on liikmesriigiti ette nähtud erinevad menetlused, erinevad asutused, mis selle teemaga tegelevad aga mulle tundub, et meie praeguse ülesande eesmärk ongi muuta tegemist lihtsamaks ja siin oli juba juttu üle-euroopalistest võrkudest, et seda lihtsustada. aga kui me selle kõrvale jätame, siis meie jaoks on murekohaks veel komisjoni dokumendi sisu. jah, pealtpoolt paistab, et kõik on kena ja tegemist on sellise ühtse lähenemise või, või ühtse punkti kehtestamisega aga kui me nüüd äh, vaatame seda one-stop shop lähenemist, siis tegelikult on väga keeruline kõik asutused ühte kokku saada ilmselt ei ole iial võimalik ühegi projektiga edasi minna, kui me sellise lähenemise omaks võtame, nii et siin on üks probleemkoht. ja kui me nüüd vaatame sõelumise ulatust, siis äh, võin tuua järgmise näite. Ühendkuningriigis on vist olnud kuskil kaks tuhat seitsesada projekti, kus äh, on sõelumist kasutatud. ja, ja see on just äh, seotud selle nõndanimetatud keskkonnamõju hindamise skaalaga. ja kui me vaatame, kuhu me nüüd edasi liigume, siis me hakkame käsitlema palju väiksemaid projekte, nii et see arv võib suureneda kuni viie tuhandeni ainuüksi Ühendkuningriigis. ja see oleks lihtsalt naeruväärne vaadake, milline ajakulu, milline rahaline kulu sellega kaasneb ja tegelikult me ei peaks nii palju asju üritama ette kirjutada. ütleme niimoodi, kui me vaatame erinevate maanteede ehitamist, äh, tuumajaamade ehitamist, siis jah, me saame aru, et see on see taust siinjuures, see on see põhjus, miks need reeglid kehtestati. aga kui me räägime väikesest mingisugusest ringteest ja millestki, mis võimaldab meil küla ümbert liikuda mootorsõidukitega, siis kas tõesti siin on tarvis nii jõulist hindamist? ma olen kindel, et kohaliku tasandi asutused saavad õigete otsustega hakkama. ja mis puudutab taaskord seda kohustuslikku kohaldamisala piiramist ja piiramise etappi, siis äh, taaskord mulle tundub, et siin toodud lähenemine on liialt üksikasjadesse laskav, ma olen kindel, et kohaliku tasandi asutused saavad sellega väga hästi hakkama. ja nüüd, mis puudutab akrediteeritud spetsialistide kasutamist, jah, Ühendkuningriigis ja teistes liikmesriikides on olemas tehnilised spetsialistid, nende tegevust hinnatakse, aga kui me enam akrediteeritud spetsialistidest ei kasuta, ei räägi, siis me no tekib küsimus, kas meil on tarvis sellist akrediteerimist kinnitavate litsentside süsteemi. ja tegelikult, äh, kui me siit ühe või teise termini välja jätame, siis taaskord me hakkame liialt palju ette kirjutama. meile tundub Ühendkuningriigi süsteem on suhteliselt robustne, suhteliselt range, meil on väga karmid hindajad, langetatakse väga, väga keerulisi otsuseid ja tegelikult meile tundub, et meie praegune süsteem toimib niigi hästi, see on pikalt töös olnud ja minu meelest ei ole mõtet meie praegust niigi ranget ja keerulist süsteemi veelgi keerulisemaks muuta. ja lõpetuseks tahan tänada raportööri tehtud töö eest. aitäh, esimees! ja härra Ampatsist palun keskkonnaküsimuste peadirektoraadist komisjoni nimel. tänan, esimees ma püüan teha lühidalt. kõigepealt tahan teile meenutada komisjoni eesmärke seoses antud eelnõuga. esiteks me tahtsime suurendada keskkonnakaitse taset see omakorda loomulikult äh, mõjutaks positiivselt äh, turismisektorit. teiseks tahtsime kogu menetlust voolujoonelisemaks muuta, ühtlustada kogu lähenemist, lähenemist, tagamaks seda, et kõik liikmesriigid kohaldavad samu reegleid, et neil on võrdsed võimalused ja võttes kõiki neid eesmärke arvesse, tervitab komisjon kahel käel raportööri poolt välja pakutud muudatusettepanekuid. üldjoontes me oleme nende ettepanekutega rahul meie jaoks teeb muret äh, muudatusettepanek seitse, samuti muudatusettepanek number kümme. jah, me saame aru, et siin on teemaks strateegiline ühishuvi, see tuleks palju täpsemalt ära defineerida ja mis puudutab seda, et nüüd absoluutselt keelatakse kolmekuulise tähtaja pikendamine, siis no siin tekib selline lähimuspõhimõtte küsimus, proportsionaalsuspõhimõtte järgimise küsimus, et võib-olla see ettepanek on mõnevõrra liialt karm. nüüd järgmiste punktide juurde konkreetsemalt, konkreetsemalt see, et puudub piisav paindlikkus või et on tekitatud mitmeid kohustusi, millele viitas proua Foster siis ma tahan viidata sellele, et see kohustuslik kohaldamisala piiramine võib tõesti olla kohustuslik just suurte projektide jaoks, sest et kohustuslik scoping või kohaldamisala piiramise etapp, see kestab, see puudutab just projekti esimest etappi, see aitab hoida kokku raha, hoida kokku aega lisaks kohustuslik scoping ehk kohaldamisala piiramine aitab juba ennetavalt vaadata, milline on mõju keskkonnale, bioloogilisele mitmekesisule, mitmekesisusele, kliimale ja sellepärast ongi kohaldamisala piiramise etapp vajalik nüüd puudutati spetsialistide küsimust, jah, see on artikkel viis lõige kolm eelnõus, akrediteeritud spetsialistid, see on üks võimalus, mis on liikmesriikide jaoks ette nähtud, selleks et tagada keskkonnamõju hindamise parem kvaliteet. siis on lisaks võimalik kasutada siseriiklikke spetsialistide komiteesid, jah, Ühendkuningriigil on juba omajagu kogemus selles valla, ma tahan öelda, et komisjoni seisukoht on selline, et artikkel viis lõige kolm eelnõus puudutab just keskkonnamõju hindamise kvaliteeti. kui vastav mõju mõju hindamise raport ei ole korrektselt vormistatud, siis tuleb edasi võtta vastu otsuseid pädevate asutuste poolt ja kui need keskkonnamõju hindamise raportid on kehva, kehva kvaliteediga, siis äh, tuleb vaadata, millised on järgmised sammud, mis tuleb astuda. nii et jah, kui jutt käib akrediteeritud spetsialistidest, siis see võib olla äh, omamoodi küsimärgiks praegu liikmesriikide jaoks, aga eesmärk on anda piisavalt paindlikkus kõikide liikmesriikide jaoks, et nad saaksid oma süsteemid äh, kohandada uue lähenemisega, aitäh! härra Akushiri, kas soovite midagi öelda? aitäh, esimees. kõigepealt soovin tänada oma kolleege. ma tahan tänada neid igati asjakohase panuse eest ja ma olen võtnud arvesse kõike seda, mida nad välja pakkusid, ennekõike käib jutt muudatusettepanekutest seitse ja kümme. mõte on ikka selles, et ei esineks viivitusi projektide puhul. ja samas olen ka avatud äh, erinevateks aruteludeks, et kui kolleegid leiavad, et me peame midagi ette võtma, et arvamuse kvaliteeti parandada, siis tuletangi teile, kallid kolleegid, meelde, et muudatusettepanek ettepanekute äh, esitamise tähtaeg on neljas juuni ehk et aega on juba suhteliselt vähe järele jäänud. ja väga tore oleks, kui me oma arutelude järeldused saame võimalikult kiiresti ka formuleeritud. suur tänu, tuletan liikmetele meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljas juuni transpordikomisjonis toimub hääletamine kaheksateistkümnendal juunil keskkonnakomisjonis hääletatakse seda kümnendal juulil. esimene tähtaeg oli siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja selleks on neljas juuni. lugupeetud kolleegid, ma olen hetkel dilemma ees, me oleme mõnevõrra oma ajast ees, järgmise päevakorrapunkti raportöör ei ole veel siin ja ka variraportöörid järgmiste päevakorrapunktide osas on veel saalist puudu, võib-olla siin vaatame kõigepealt härra Danellise, Danellise raporti läbi ja siis alles vaatame härra Barnio raportit. kui kellelgi midagi selle vastu, siis andke märku, aga ma praegu pakun välja, kõigepealt vaatame härra Danellise raportit, kuidas tundub? kas kellelgi on midagi selle vastu? jah, ma saan aru, kui komisjoni esindajat siin ei ole. ühesõnaga härra Danelise raport, kõigile sobib, selge. järgmine päevakorrapunkt, sinine kasv, Spyros, palun. aitäh, härra esimees. ja nüüd äh, äh, mul ei ole väga palju öelda kolleegide poolt esitatud muudatusettepanekute kohta. enamus, kokku on sada kolmkümmend üks muudatusettepanekut äh, ja põhimõtteliselt äh, katavad nad kõiki äh, raporti valdkondi, enamus muudatusettepanekutest äh, on suunatud niimoodi, et see vastab ka raporti loogikale ja seetõttu, ja see on väga hea, meil on hea koostöö variraportööridega, ma tahaksin tänada variraportööre hea koostöö eest, enamus Äh, muudatusettepanekutest saame me äh, kaasata oma üheksateistkümnesse kompromissmuudatusettepanekusse. tegemist on sellega, et me üritame takistada seda, et, et äh, tekst ei läheks liiga pikaks, me tahame lühikest ja löövat raportit. huvitav on see, et enamus muudatusettepanekuid puudutab seda, et tähelepanu tuleb pöörata keskkonnamõjule. see on oluline, kui üritada nüüd meremajandust arendada. me kõik teame vastavaid näiteid, me teame väga hästi seda, kui tundlik merekeskkond on ja me ei tohi unustada ka seda, et teatavate äh, valdkondade puhul, nagu näiteks turism, on äärmiselt oluline säilitada kes-, korralik keskkond ning terve rida muudatusettepanekuid on tegelenud ka integreeritud merendusstrateegiaga. enamus kolleege toetab selle kohta öeldut ja tahaksin viidata ka sellele, on ka teatavaid linki teadmistes ning äh, mis puudutab maavarade kaevandamist ja biotehnoloogiat, siis äh, on vaja, et toimuks areng neis valdkondades ning äärmiselt oluline on, et kõigi oma meetmete puhul peaksime alati silmas keskkonnamõju tahaksin meelt tuletada ka seda, et me oleme saanud kaks arvamust. regionaalarengu komisjonilt oleme saanud arvamuse ja kalanduskomisjonilt ja ka arvamused lähevad kokku selle raporti loogikaga. ning äh, tahaksin öelda ka seda, et äh, terve rida muudatusettepanekuid äh, puudutasid seda, et äh, suuremat tähelepanu tuleb pöörata saartele, kuna saared, saarte tingimused erine-, on erinevad muudest tingimustest ja tähelepanu tuleks pöörata ka äärepoolseimate piir-, äärepoolseimatele piirkondadele. tahaksin kolleege tänada hea koostöö eest ja tahaksin tänada ka neid kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid kellega me oleme samuti teinud tihedat koostööd. tahaksin tänada ka sekretariaati viljaka ja tiheda koostöö eest, aitäh! suur tänu, härra Kuhn, kas te võtate sõna Rahvapartei nimel või annan kohe sõna proua Maisnerile? proua Vlasto, ma saan aru, on teie variraportöör, aga tõstsime päevakorrapunktid ümber, nii et võib-olla te võtate sõna? jah, ka mina sooviks tänada raportööri te-, tegemist on väga olulise raportiga, mis läheb äh, ka selles suunas, et kuidas me tegeleme ruumilise planeerimisega oma meredes äh, tulevikus, kuidas me üldse meresid kasutame. Äh, sinine kasv on äh, seotud merendus, meremajandusega, piir, piirkondlike strateegiatega äh, ka,, turismivaldkonnas kasutamisega, laevandusega ja selle kõige ühendamine on loomulikult raske ülesanne ning äh, kolleeg Danelis sai sellega väga hästi hakkama. ka muudatusettepanekuid saame me toetada. oluline on meie jaoks see, et äh, kaasneks Euroopa lisandväärtus. paljude liikmesriikide majandusolukord on äärmiselt keeruline ning meil on ilmtingimata vaja anda majanduskasvule uut hoogu ja meremajandus on äh, sellest seisukohast äärmiselt olulise tähtsusega ja seetõttu me toetame seda. proua Maisner liberaalide nimel, palun. aitäh, esimees kõigepealt suur tänu Spiros Danellisele, ta on teinud ära väga hea tööd, me tegime väga head ko koostööd variraportööridena temaga ja nagu härra Kuhn ütles, sinine Äh, sinine kasv on äh, vajalik, ähm, Werner Kuhn on samast äh, liik-, samast liidumaalt pärit kui meie kantsler Angela Merkel ja temalt küsiti, et hiljuti, et millega ta tegeleks, kui ta ei tegeleks kõige sellega, millega ta tegelema peab ja ta ütles, et ta tegeleks merenduspoliitikaga, nii et merenduspoliitika ja sinine kasv on äärmiselt oluline Euroopale, ka Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiasse on see vastaval Äh, vastavalt kaasatud. ma olin eelmisel nädalal Maltal Euroopa merede päeval parlamendi esindajana, kõnelesin ka avamisel, viitasin meie raportile, viitasin ka ruumilisele planeerimisele, millele, millega me ka tegeleme. ja tegelikult on äh, selles valdkonnas väga suur potentsiaal. eelmisel nädalal käisin ma Bremerhavenis ka äh, külas üliõpilastel ja mind küsiti, et kui, mult küsiti, et kui palju me tegeleme äh, merenduse jätkusuutlikkusega ja ma ütlesin, et lõimitud merenduspoliitika tugineb äh, jätkusuutlikkusele, sest me saame äh, tulevikus neid var-, varasid kasutada üksnes siis, kui me toimime jätkusuutlikult raportist ma väga palju üldse rääkida ei tahagi, me eile saime kokku selleks, et arutada muudatusettepanekuid ning põhimõtteliselt olime ühel meelel oma fraktsiooni nimel, saan ma öelda, et äh, meil on ainult kaks kompromissi, mida me toetada ei saa, aga teisi me kindlasti toetame, nii et ma arvan, et tegemist saab olema hea raportiga, aitäh! suur tänu! ma ei tea, kas proua Foster, teil on õigust härra Siile nimel sõna võtta, annan võimaluse vähemalt. tegelikult Peeter Van Dalen peaks olema meie variraportöör meil mõned märkused olid üldisemat laadi, ma ei lasku detailidesse, sellepärast et Peeter on ikkagi meie variraportöör, aga probleem on meil sellega, et see kõik on võib-olla liiga ettekirjutav. loomulikult me toetame eh, piiriülest koostööd eh, ja see on tähtis ka meie jaoks kuid probleeme tekitab meis natukene see seadusandlik lähenemine praegu, mitte see, et see lähenemine oleks koostööaltim, me peaksime toetama ettevõtlust ja teo-, toetama teadusuuringut, aga mitte tegema seda seaduse tasandilt. meie üldiselt äh, oleksime huvitatud pigem sellisest äh, robustsest raamistikust, mille äh, sees siis liikmesriigid saaksid tegutseda oma äranägemise järgi, mitte neile liiga palju ette kirjutada, see on meie äh, fraktsiooni seisukoht, äh, aga loomulikult detailidesse ma ei lasku praegu, äh, sellepärast et muudatusettepanekuid me alles praegu kaalume. raportöör, suur tänu teile, te olete palju tööd ära teinud, aga loomulikult me oleme huvitatud jätkusuutlikkusest ja säästlikkusest, ma olen ise ka pärit saarelt ja loomulikult me tahame, et meie merepoliitika oleks säästlik, aga me ei ole väga veendunud selles, et seda kõike peaks tegema läbi sellise lähenemise, nagu praegu on välja pakutud komisjoni poolt. ja sellega ma piirduksin, suur tänu. suur tänu, proua Foster, teil on täiesti õigus, äh, härra Van Dalen on tõesti teie fraktsiooni variraportöör. tundub, et komisjonist kedagi ei ole, ma saan sellest täiesti aru, kuivõrd äh, me oleme päevakorrast kõvasti ees. härra Danelis, kas te tahate midagi lisada kõigele sellele? Μονάχα δύο κουβέντες, μία επισήμανση κύριε Πρόεδρε. Kaks märkust. ma arvan, et äh, suurimaks probleemiks Euroopa majanduses on äh, täna see, et äh, me kaotame konkurentsivõimes, peaaegu kõigis majandussektorites on see nii. ning majanduskese ähm, on kandunud üle pigem ida poole. meie eelkäijad Euroopas ei üritanud mitte üksnes ellu jääda, vaid üritasid ka areneda, ja majanduskasv oli alati seotud ka merendusega ja nüüd on tegemist tõesti väga suure väljakutsega. Euroopa peab äh, üritama parandada oma konkurentsivõimet ja me peaksime sellega seoses keskenduma ka merele. kõik äh, valdkonnad, mida komisjon oma teatises on nimetanud, äh, mis käsitles sinist majanduskasvu, need on need valdkonnad, mida me peame ka arvesse võtma. Euroopa Liidul on äh, tõesti olemas eelised ja headel tingimustel võiks äh, see aidata meid ka kriisist välja, mis ja see, see puudutab nii majanduskriisi kui ka sotsiaalset kriisi. me võiksime luua väga palju töökohti, ma arvan, et äh, see plaan on äh, tulevikku vaatav, aga samas ka realistlik, aitäh veel kord kolleegidele, vare, variraportööridele, aga ka teistele kolleegidele, kes on andnud panuse äh, lõpliku raporti teksti väljatöötamisse ning aitäh ka sekretäriaadile, aitäh! suur tänu, härra Danielis, härra Tšeile! me tõstsime ümber päevakorrapunktid, sellepärast et härra Barniod ei olnud saalis, aga äh, härra Danielis oli. härra Taylor, kas te tahaksite midagi öelda härra Danielise raporti kohta? kui tahate, siis palun Äh, harva esitatakse Brian mulle selline kutse sõna võtta. suur tänu, teen lühidalt, suur tänu raportöörile. mul on väga hea meel näha seda, et ta oli äh, valmis võtma vastu äh, väga palju väga headest ettepanekutest oma kompromissettepanekutesse. meie fraktsioon tahab rõhutada seda, kui oluline on keskkonnakaitse vajadus võrreldes majandus tegevuste ja teiste merel äh, aset leidvate tegevustega. komisjoni ettepanek ei ähm, sinise majanduskasvu kontekstis kõiki neid aspekte ei kata meie meelest ja tundub, et praegu tasakaal kaldub äh, pigem selle jätkusuutlikkuse poolele ja majanduskasvu toetamisele kui sellisele, olgu see siis halb või hea meie jaoks äh, on kindlasti just nimelt sinise majanduskasvu jätkusuutlikkuse ja ökosõbralikkuse äh, mõõde see, et korralikult tunnustatakse ja rakendatakse etteva-, ettevaatlus, äh, ettevaatuspõhimõtted on meie jaoks väga oluline. ja majandustegevuse kontseptsioon ei tohi kindlasti olla prioriteetsem, kui seda on merekeskkonna tervist, see kedagi ei üllata, et ma nii ütlen. aga usume me kindlasti piiriülesesse koostöösse. nagu te teate, meri piire ei tunne, aga samas ei arva me, e-, et e, meil on vaja kindlasti ühtseid e, reegleid igal pool, arvestamata siis piirkondlikku erisusi. laeva võetakse käigust maha vägagi erinevate tingimuste alusel, meie peaksime toetama äh, laevade taas ringlusesse võtmist ja äh, haruldaste metallide kaitset ja selleks ja tegema seda nii, et äh, me täidaksime oma keskkonnaeesmärgid. seitsekümmend protsenti maakera pinnast on kaetud veega ja tõesti on siin võimalik ja tohutu potentsiaal välja arendada säästev turism kahjuks ei saa me me toetada kompromisse viis ega kuusteist, nii palju mul oligi öelda. suur tänu! ma saan aru, et päevakord on tõstetud nüüd ümber, aga see on nii sellepärast, et me saime väga kiiresti ühele poole eelnevate päevakorrapunktidega. tuletan veel kõigile meelde, et hääletame selles küsimuses juba homme ja nüüd kasutaksin ka võimalust tervitada saalis külaliste gruppi, nimelt kuusteist tudengit on Kasseli ülikoolist tulnud meile külla, istuvad seal ta saali tagaotsas. külla on nad kutsunud proua äh, Vaila sotsiaaldemokraatide seast. tere tulemast äh, ja loodetavasti äh, natukenegi teid huvitab see, mis siin täna jutuks on. räägime meredest täna äh, künname siis äh, ookeanilaineid komisjonina, aga tere tulemast sellegipoolest. järgmine päevakorrapunkt, kolleegid, on äh, meie arvamus äh, fluoritud kasvuhoonegaaside osas, selle on koostanud härra Barnjou. Žil, sõna on teil. suur tänu, härra esimees kahekümne kuuendast aprillist, mis oli muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, olen kohtunud variraportööridega selleks, et kokku panna terve rida ähm, kompromissettepanekuid homseks hääletuseks meie komisjonis. kõigepealt äh, ma tahaksin kindlasti tänada variraportööre ähm, äh, mõistlikkuse eest ja vastutulelikkuse eest äh, nende kompromisside koostamisel need äh, muudatusettepanekud, mis on üle võetud äh, muudatusettepanekutesse, puudutavad lõikeid üksteist, kolmteist ja üheksateist ja viiendat lisa. muudatusettepanek üks puudutab lõiget üksteist, lõiget kolm ja võtab arvesse üheksateist, seitseteist kuni kaheksakümmend neli, kaheksakümmend kaks ja seitsmenda põhjenduspunkti alased muudatusettepanekud on see tähendab siis seda, et esimeseks jaanuariks äh, kaks tuhat kolmkümmend äh, äh, reguleeritakse siis ära külmikveokite osas fluoritud gaaside kasutamine. me oleme, e, me peame arvestama sellega, et on tehtud suuri investeeringuid veokitesse viimasel ajal ja me peame neid toetama. rahvapartei sotsiaaldemokraadid, ALDE ja ECR toetavad äh, neid muudatusettepanekuid. nüüd muudatusettepanek kaks puudutab lõiget kolmteist all, lõi-, lõiget kolmteist äh, punkt kolm punkt üks, ähm, kolmteist vabandust, üheksakümmend kolm kuni üheksakümmend neli muudatusettepanekud on sellega kaetud. Äh, see puudutab siis fluoritud gaaside äh, uut turule laskmist. Äh, me tahaksime selle kompromissi ettepanekuga tagada selle, et äh, alternatiivsed, alternatiivid on võimalikud ainult siis, kui nad on nii majanduslikus mõttes jätkusuutlikud kui ka keskkonna suhtes. sotsialistid, ALDE, Rohelised, kuue ja äh, konservatiivid toetasid muudatusettepaneku. kolmas kompromissmuudatusettepanek puudutab äh, üheksateistkümnendat lõiget, alllõiget kolm punkti kolm, kakskümmend kolm ja sada viis muudatusettepanekut lähevad siia alla. Äh, me räägime siin lisandus, lisandväärtuse andmist üldkokkuleppele, praegune ettepanek peaks siis kaks, kolmkümmend üks detsember äh, kaks tuhat kakskümmend kaks käibele tulema ja kaks, mitte kaks tuhat kakskümmend neli, nii nagu komisjon on ette näinud. see aruanne peaks äh, hõlmama endas ka fluoritud kasvuhoonegaaside kasutuselevõtu analüüsi äh, ja see tuleks esitada samuti aastaks kaks tuhat kakskümmend neli, mitte kaks tuhat kolmkümmend, nii nagu komisjon ette näinud. seda kompromissi toetab kõik, toetavad kõik fraktsioonid kes on esindatud meie komisjonis. neljas kompromissmuudatusettepanek lisa viis, suuline muudatusettepanek üks, kakskümmend üheksa, kolmkümmend ja sada kolmkümmend kuni sada kolmkümmend viis muudatusettepanekud on sellega kaetud. sellega seatakse siis äh, maksimumkogus fluoritud kasvuhoonegaasidele mida, see on siis määr, mida Euroopa tootjad peavad silmas pidama uusi tooteid turule laskes, lastes. see loomulikult on tekitanud väga palju ähm, seisukohavõtte ja üsna tihti on arvamused ka vastandlikud, kuid me oleme jõudnud siiski kompromissini mis seab ähm, teatud eesmärgid äh, fluoritud kasvuhoonegaaside vähendamisele meie turul, võttes arvesse ka tööstuse seisukohad. seda muudatusettepanekut toetavad Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid, ALDE ja öö, äh, konservatiivid ja tuletan siis meelde, et me hääletame selle teksti üle juba homme umbes kuskil üheksa kolmkümmend võib küll nii olla, härra Barnio. minu äh, äh oskused kellaajast kinni pidada täna äh, lasti vastu taevast, aga Rahvapartei esindaja saab järgmisena sõna. Äh, suur tänu. Sõnni äh.... härra Punki, aitäh. ma tahaksin esmalt tänada härra Barniod konstruktiivse koostöö eest ta nimetas ka seda ja tema juhtimisel tehtud töö oli väga tõhus. oli asju, mida Euroopa Rahvapartei äh, soovis äh, näha ja mida ka toetati, võeti üle minu suureks rõõmuks. meie toetame floreeritud fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise keeldu, kui on olemas vastavad alternatiivid. Need loom-, loomulikult ei tohi olla öö, äh, ohtlikud ja need ei tohi tähendada ka liiga suuri kulusid tarbijate jaoks. ma pean ütlema, et mis puudutab transpordikomisjoni, siis meie jaoks on tegemist siin Äh, külmaainetega, äh, gaasidega, mida kasutatakse äh, külmut-, külmveokites ja külmahaagistes ning me tahaksime kogu selle valdkonna sellest raport-, regulatsioonist, sellest määrusest välja võtta ja ka see käib ka elektri tootmise kohta, me ei ole leidnud veel alternatiive, mis äh, tagaksid vastava ohutuse taseme, need kompromissid, mida mainiti, neist saab Euroopa Rahvapartei toetada kolme, need on väga hästi ette valmistatud. ma arvan, et need teevad selle ähm, eelnõuga paremaks. teise kompromissiga oli meil probleeme, sellepärast et Euroopa Rahvapartei ei tahaks mitte ainult äh, rangem olla, vaid kui on vajalik, siis sooviksime kehtestada ka lihtsamaid äh, reegleid. mis puudutab ähm, gaase, mis on, mis ületavad kahtesadat viitkümmet JVP-d, siis äh, neid me ei tahaks välja võtta, aga äh, meil on omad probleemid nendega. Äh, proua Maisner, aitäh härra Barniole tehtud töö eest ja hea koostöö eest. oluline on, et me fluoritud kasvuhoonegaasid, äh, gaasid äh, asendaks, sellepärast et äh, need on väga palju ohtlikumad kui CO2, kaks. küsimus on selles, mida saab teha kiiresti ja millised on alternatiivid ning alternatiive on mõningates valdkondades raske õigeks ajaks saada või üldse neid asendada, alternatiivsed gaasid on kohati kergesti süttivad ning me peame jälgima seda, et me ka alternatiivsete ainetega ei tekitaks täiendavat ohtu. raportöör ütles juba, et üldiselt on üksmeel suur, kompromissmuudatusettepanekuid me saame kõiki toetada, aga me peame mõtlema, et kas kõigis valdkondades alternatiivid õigeaegselt on olemas, näiteks kliimaseadmetega tundub olevat probleeme ja variraportöör Euroopa Rahvaparteist just nimetas, et ta sooviks oma fraktsiooni nimel taotleda erandeid äh, äh, kosmosetehnoloogia ja, ja tervishoiu jaoks, seda ma tahaks toetada, aga oluline on, et me jõuaks muudes valdkondades, mis puudutab näiteks külmveoseid ja muud transporti kau-, hea, kaugemale. härra Taylor, Roheliste nimel, palun suur tänu äh,, härra esimees. ma tahaksin tänada härra Barniod töö eest, mille ta on ära teinud. ta oli väga koostööaldis ähm, ja soovis selle arvamusega kin-, edasi liikuda meil oli võimalus äh, ambitsioonikaid eesmärke seada selleks, et oma sihid täita, mis me oleme seadnud aastaks kaks tuhat viiskümmend madala süsinikusisaldusega majandusele üleminekuks. ma ütlesin, et tegemist oli võimalusega, kuid kahjuks mulle tundub, et sellest võimalusest me kinni ei haaranud. transpordisektor mängib äh, siin kindlasti oma rolli kuid kahjuks meie arvamus äh, ei lähe kindlasti piisavalt kaugele selleks, et äh, süsinikdioksiidi äh, heitkoguseid vähendada ja vähendada fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamist. meil ei ole vaja lisauuringuid välja selgitamaks seda, mida me juba teame, meil on vaja konkreetseid samme selleks, et järk-järgult turult eemaldada ja keelustada, keelata need fluoritud kasvuhoonegaasid ja eriti nendel juhtudel, kus tõhusad alternatiivid on juba turul Äh, ambitsioonikus oleks olnud ka meie majanduslikes huvides äh, ja me oleks saanud läbi selle toetada väga paljusid VKE-sid, kes on välja arendanud äh, asendustehnoloogiad siin Euroopas. selle asemel on HFC kemikaalide tootmine hargmaiste ettevõtete käes ja neid toodetakse Hiinas me tõesti üritasime läbi, üritasime jõuda kompromissile kompromissettepaneku number neli osas, kuid kahjuks, kuivõrd see ei läinud nii kaugele, kui me oleksime soovinud, ei saa me seda kompromissi ka toetada. suur tänu. suur tänu, proua Foster. seekord siis härra Sille nimel, nagu ma saan aru jah, tal tegelikult oleks äh, midagi muud öelda, aga mulle tundub, et ta on kuhugi koridoridesse kaduma läinud, äh, raske hommik täna no aga mõned märkused oleks mul niikuinii. suur tänu raportöörile. Äh, tegemist on üsna keerulise asjaga enamus meist äh, ilmselt ei ole keemikud hariduselt äh, ja me tegelikult ei tea, mida oleks võimalik asendada millega. aga äh, REACH-i seadusandlus ajas meid kõik hulluks, võttis aastaid, nii et selles mõttes on asi võib-olla natukene lihtsam. lihtsam, räägime siis fluoritud kasvuhoonegaaside vähendamisest. mõned äh, lõigud on meie meelest õigesti ehm, muudetud ja neid me toetame ja meie meelest need lähevad õiges suunas, näiteks koolitus ja sertifitseerimissüsteemid, eh, lõigud kaheksa ja üksteist näiteks, nende osas on üsna lai konsensus saavutatud. Ehm, kuid selles osas oleks ka vaja midagi ära teha, lõige kolmteist, jällegi see järk-järguline turult eemaldamine, see on problemaatiline ja muidugi lõik kaheksateist, lõige kaheksateist, kus, äh, mis puudutab äh, heitkoguste äh, andmete kogumist, see on üsna keeruline, aga üldiselt seda kõik vist toetavad. mis aga meile muret tekitab? väga problemaatiline on meie jaoks võimalik uute toodete keelustamine ja alternatiivid eellaadimisele ja, ja registrite küsimus need on, äh, nagu ma ütlesin, pro-, problemaatilised. mis äh, puudutab kompromisse, võib-olla minu kolleegid äh, arvavad veidi teistmoodi, aga meie toetaksime kompromissi üks ja kaks, aga ei ole valmis toetama kolmandat ja neljandat. kolmandas on liiga palju kuupäevi ja neljandas liiga palju protsente. ma tunnen teatavat skepsis, skepsist nende protsendide osas. ma ei taha nüüd kedagi solvata Äh, aga komisjon on nendega kuskilt välja tulnud ja seo-, sidunud need teatud kuupäevadega ja ma ei usu sellesse. ma ei ole küll eesmärkide seadmise vastu, aga sellised täpsed eesmärgid, kuuskümmend kolm protsenti ja kolmkümmend üks protsenti, mis must see siis välja peaks nägema? minu meelest on see vägagi problemaatiline ja me üritame seda äh, muuta, teeme seda heas usus äh, ja siis leiame oma arvud, mis ei ole sugugi paremad minu meelest nii et äh, me üritame midagi komisjonina ju ära teha, aga see lahendus meile ei meeldi. no eks kujuneb huvitavaks, mida ütleb vastutav keskkonnakomisjon, aga üldiselt, nagu ma ütlesin, meil on probleeme selle vähendamisega ja asendamisega, see võib-olla tundub pinnal suhteliselt lihtne asi olevat, aga seda ta kindlasti mitte ei ole. me peame arvema, arvestama ka ettevõtlusega, kes meie seadusandlusest on sõltuv. loomulikult me tahame järjest rohkem ja rohkem äh, oma keskkonda kaitsta, aga peame mõtlema transpordikomisjoni liikmetena sellele, kas see on ka võimalik. Sabine Vils, palun. aitäh. komisjon äh, näeb põhimõtteliselt, äh, et kasutamise vähendamist, ehkki meil on äh, ja kui me tahame kliimaeesmärke saavutada, siis on meil vaja selgeid äh, selgeid keelde ja keelde, mis tuleksid varsti, fluoritud kasvuhoonegaasid tuleks asendada järgnevatel aastatel, mõningates valdkondades on ette nähtud kaks tuhat viisteist, mis oleks võimalik, ja mõningates kaks tuhat kakskümmend ja äh, mõningatel juhtudel isegi hilisem tähtaeg, see on kindlasti teostatav nüüd on vaja takistada seda, et äh, reegleid hakatakse lõdvendama liiga palju ja tootjad äh, teevad muudatusi ainult siis, kui Euroopa Liit neid nõuab, Euroopa Liit peab keelde kehtestama ja äh, ja sel hetkel, kui Euroopa Liit paneb paika keelud, võtavad äh, Äh, firmad äh, arendustöö ette ja siis äh, hakataksegi muudatusi tegema. nii et keelud selles olukorras aitavad kaasa nii kliimakaitsele kui ka planeerimiskindluse saavutamisele, need on ainsad, ainsaks tõhusaks meetmeks keelud on aga ainult siis tõhusad, kui me ei tee lahti ust erinevatele võimalustele möö-, neist mööda hiilida ja kontraproduktiivne oleks see, kui me annaks liikmesriikidele võimaluse anda piiramatult erandeid, ma loodan, et selles küsimuses on võimalik leida hea ühine seisukoht, aga ma rõhutan veel kord, et määrus saab ainult siis oma eesmärki täita, kui me kõik lüngad äh, tõesti kinni paneme ja kui me tõesti tõhusalt tegutseme. suur tänu komisjoni nimel. härra Rain, tagasi äh, siseveekogude juures oleme me, härra Rain äh, kliima direktoraadist. suur tänu suur tänu selle raporti eest ja tänase arutelu eest. ma ei saa kommenteerida kompromissmuudatusettepanekute sisu, sellepärast et meieni need ei ole veel jõudnud. põhimõtteliselt on palju räägitud sellistest asjadest, näiteks nagu teenuste keeld selles osas võib-olla see oleks mõistlik, äh, aga tuletaksime siiski meelde, et selle meetme keskkonna äh, mõju äh, sõltub otseselt sellest, millisel kuupäeval see meede sisse tuleb. nüüd järk-järguline kasutuselt kõrvaldamise ajakava ma peaksin äh, võib-olla selgitama, kuidas me jõudsime nii konkreetsete ja täpsete arvudeni. me oleme aluseks äh, võtnud äh, sellele kalendrile väga laiapõhjalise uuringu, mis arvutas välja nõudluse ja võrdlesime siis ähm, seda alternatiivide väljatöötamise potentsiaalse kiirusega. kui selline ähm, väga täpne uuring läbi viiakse, see on muuseas ka veebileheküljel üleval ja mõjuhindajad siit parlamendist ka kiitsid seda uuringut. kui äh, pannakse sellise mudeli põhjal paika kalender, siis äh, ei tohiks uuringu tulemustest eemalduda kui tehakse selline uuring ja ütleme, et me võtame arvu hoopis kuuskümmend, sellepärast et see on ilus ümmargune arv ja kuuskümmend kolm seda mitte ei ole, siis ähm, me ilmselt ei oleks väga usalduslikud oma äh, töös. me rakendasime väga konservatiivset äh, lähenemist, võtsime arvesse praegused tehnoloogiad nii et äh, me tegelikult toome siin sisse nii-öelda täiesti loomulikud äh, kindlusmarginaalid, sellepärast et äh, tehnoloogiate areng praegu on ju tohutult kiire. kui me üles ehitame, esitaks oma ettepaneku kahe tuhande kaheksanda aasta andmetele, kui selle asjaga pihta hakkasime, siis oleks äh, Äh, see tekst hoopis teistsugune. nii et me oleme sisse ehitanud või sisse toonud siia, sisse kirjutanud äh, marginaalid, äh, kui olukord peaks kiiremini liikuma edasi. suur tänu, härra Barnio, kas te tahate midagi lisada sellele kõigele? teen väga lühidalt, härra esimees suur tänu kõikidele meie raportööridele, variraportööridele ja nende meeskondadele jah, tõesti, nagu te ütlesite, meil on õnnestunud leida teatav tasakaal. me peame edasi liikuma selleks, et oleks võimalik võidelda fluoritud kasvuhoonegaaside negatiivsete mõjude vastu, aga tuleb leida tasakaal selleks, et ka tööstus selles valdkonnas saaks üldse Eh, toimida nii, nagu nad peavad toimima ja oma tööd teha eh, ühiskonnas, kes kahjuks neid kaasa kasutab. nüüd kompromissmuudatusettepanekute analüüs, eh, pean siin silmas peaasjalikult kompromisse kolm ja neli, see, mis puudutab seda, mida ütles proua Foster meil oli härra Siilega kokkulepe konservatiivide nimel, aga nagu ma saan aru, teie fraktsiooni sees kõik mitte ei mõt-, ei ole sugugi ühel lainepikkusel äh, selles kompromissmuudatuse ettepanek, selle kompromissmuudatuse ettepaneku osal. ma saan aru, et teie ja teiste Briti konservatiivide jaoks need muudatusettepanekud on natuke problemaatilised, jah. suur tänu! eks siis homme näeb, mis sellest asjast saab, kui läheme hääletuse juurde kui lubate, siis ma tuleksin korraks tagasi sinise kasvu juurde ja palun kannatlikkusel teil, härra Fla-, proua Flasto on kohale jõudnud äh, ja saab nüüd uuesti sõna, sellepärast et tema süü ei ole see, et ta ei olnud siin, kui me sellest asjast rääkisime ja ma paluksin siis sõna võtta äh, proua Vlastol kõigepealt selle sinise kasvu raporti kohta. proua Vlasto, jah, suur tänu. ma jäin natukene hiljaks, äh, rongidega oli raskusi täna hommikul. kõigepealt äh, suur tänu meie raportöörile selle töö eest, mille ta on ära teinud ja ta kuulas ära ka meid. Äh, see andis meile võimaluse leida kompromiss äh, teatud küsimustes ja see Ehm, tähendab seda, et ma arvan, et me jõuame homme väga hästi konsensusele hääletusel. sellegipoolest oleks mul mõned märkused, üldised märkused ja räägiksin siis kiiresti nendest ja loodan, et need võetakse siia raportisse veel sisse. mulle tundub, et me peame leidma tasakaalu majandustegevuse vahel ja keskkonnakaitse vahel ja sellepärast tahaksime me väärtustada eh, etteva-, vaatlikkuspõhimõtet, me tahame tagada mereohutuse ja jätkusuutlikkuse. samas me tahaksime, et kujuneks välja ökosüsteem, mis on terve ja puhas ja tootlik ja sellepärast me peaksimegi võtma jätkusuutliku lähenemise sinisele kasvule, mis aitaks äh, nii ähm, Äh, merekeskkonna kaitse kui ka restaureerimise käivitada, seda, see on oluline nii merekeskkonnale, aga ka rannikualadele. nüüd muudatusettepanekud, teeksin ka siin mõned kiired märkused see raport minu meelest peaks kujutama endast Euroopa Parlamendi tegevuskava äh, sinise majanduskasvu äh, toetusele, sellest me oleme rääkinud ju päris kaua. ma tahaksin siiski aga hoiutada, et Rahvapartei ei toeta neid muudatusettepanekuid, mille esitas kolleeg Pisoto, mis puudutavad majanduskriisi äh, ja läheb natukene liiga kaugele, liiga äärmuslik on see sõnastus jah, muidugi majanduskasvu mõjutab absoluutselt kõiki sektoreid, sealhulgas ka sinise majanduskasvu sektorit, aga me peame tõesti seda raportit äh, pidama äh, tegevuskavaks, äh, mis panustab samamoodi majanduskasvu selles sektoris. me oleme täiesti nõus raportööriga selles osas, et äh, üldistes suun-, suunad, suuntas, suunades, aga me ei saa toetada kõiki muudatusettepanekuid, neid, mis kordavad tekstis juba öeldud või mis lä-, lakkuvad, laskuvad detailidesse. rahvapartei aga toetab neid muudatusettepanekuid, mis on suunatud ähm, perifeersete alade saare piirkondade kaitseks ja toetame ka neid muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on äh, Äh, transpordi, energia või kalandussektori äh, tõhususe tõstmisele, suur tänu ja suur tänu, härra esimees, et sain ka maha öelda selle, mis mul oli öelda selles küsimuses. suur tänu proua Plastole ja läheme edasi oma päevakirjaga. käsitleme neljandat raudteepaketti. katsume siis uuesti õigele teele saada proua Bilbao ja härra Ziile olid siin raportöörideks. teeme nüüd väikese kohvipausi, jätkame uuesti kell kolmveerand üksteist, nii et täpselt kolmveerand üksteist toimub arvamuste vahetus neljanda raudteepaketi üle. aitäh! Colleagues, if we can get going, it just gives us a little... kolleegid, jätkame. teeme juttu raudteepaketist. järgnevalt selgitan teile, kuidas meie arvamuste vahetus välja hakkab nägema. me läheneme teemahaaval, kõigepealt siis koostalitlus, sellele järgneb ohutus ja siis Euroopa Raudteeamet koostalitluse juures saab sõna raportöör, seejärel variraportöörid, siis saadikud, ohutuse puhul samamoodi ja Euroopa Raudteeameti puhul ka. vastasel juhul on oht, et meil teemad segunevad ja täna pärastlõunal kasutame täpselt sama lähenemisviisi. meil on kuskil poolteist tundi nüüd aega, ehk et siis keskeltläbi pool tundi iga alapunkti jaoks selle teema juures. palun pidage seda meeles. kõigepealt koostalitlus ja proua Bilbao, raportöör, palun. Muchas gracias, presidente suur tänu, esimees. meil on juba kujunenud ettekujutus ja see põhineb nendele dokumentidel, mille erinevad institutsioonid ja ametid on meile edastanud. meil on seni toimunud kaheksateist kohtumist ja järgmise paari päeva jooksul toimuvad veel mõned kokkusaamised alustuseks tahan öelda seda, et me oleme Euroopas veendunud, et äh, transport võiks olla konkurentsivõimelisem ja tarbija jaoks ka odavam ning peaks pakkuma rohkem võimalusi ettevõtjatele just raudtee valdkonnas. kui me suudame tagada vaba konkurentsi, on meil ka rohkem ettevõtjaid selles sektoris. tuginedes seitsmendal mail toimunud kuulamisele ja erinevatele varasematele kohtumistele, arvan ma, ma, et me võime öelda, et probleemid seisnevad selles, et puudub läbipaistvus. meil on üksteist tuhat erinevat reeglit erinevates liikmesriikides, paljusid neist reeglitest pole üldse võimalik ellu rakendada. meil on ajalooliselt välja kujunenud monopoolsed seisundid, meil on keeruline turgu avada, puudub arusaam sellest, kes vastutab mille eest ja nende probleemide tulemina on väga keeruline uutel ettevõtjatel turule siseneda. see omakorra muudab, omakorda muudab elu keeruliseks VKE-de jaoks, seab ohtu ehtsa konkurentsi ning tegelikult ka takistab investeeringuid lisaks äh, on tootjatel ja raudteeveoettevõtjatel väga keeruline saada lube. teinekord äh, võtab loa saamise menetlus aega kuskil kaks aastat ja see on väga suur koormus nii tootjate kui ettevõtjate jaoks. sellega kaasnevad ka väga suured kulutused. me soovime tagada paremad investeerimisvõimalused ja kui turg oleks rohkem avatud, siis see oleks ka võimalik. seega, mida me soovime? esiteks me soovime hõlmata ka need sätted, mis pärinevad komisjoni raudteeohutuse programmist, tahame suurendada läbipaistvust, tahame tagada arusaadavad koostalitlusstandardid, kohaldamisstandardid, me tahame järk-järgult ja kiiresti vähendada kasutute siseriiklike standardite arvu, tahame tõhustada menetlusi ja neid kohaldada, juhul kui neid on võimalik kohaldada liikmesriikides. me tahame panna paika menetluslikud protokollid, mis tagavad selguse, läbipaistvuse, läbipaistvuse, lisaks tahame panna paika sellised menetlused ja standardid, mis on ühtsed, sest ka see aitab vältida uute, taaskord uute reeglite kehtestamist. tahame ka, et Euroopa Raudteeameti ja siseriiklike asutuste rollid oleksid paremini arusaadavad me soovime tagada täielikku koostalitlust, see aitab parandada investeerimistingimusi raudteesektoris, see aitab ka turgu avada ning tagada paremad teenused tarbijatele, milleks siis suurem ohutus, väiksem, madalam hinnatase ja tänasel päeval tahan kuulata ära teiste raportööride arvamused ja siis saamegi jõuda järeldusele, kas me, kas me oleme jõudnud äh, samale arusaamale selles osas, mida tuleb ette võtta poliitikud peavad jõudma otsusele selles osas, milles seisneb probleem, mis on see, mille me oleme suutnud juba tuvastada, millised on need meetmed, mis tuleb kasutusele võtta, et pääseda välja praegusest olukorrast. võime siin näiteks teha juttu ülemineku tähtaegadest, sellest, milline oleks Euroopa Raudteeameti ülesannete kogum, milline on riiklike ohutusasutuste ülesannete nimekiri. aga jah, me peame jõudma kokkuleppele selles osas, milline on nõndanimetatud diagnoos praegusele olukorrale ja milline on siis prognoos, kui me võtame kasutusele vastavad meetmed tulevikuks. ma soovin lisada veel seda, et minu meelest on väga oluline see, et me artiklis üks ei laiendaks võimalust erandite jaoks ma arvan, et vastav artikkel peaks korrelatsioonitabelitega jääma täpselt samal kujul kehtima, nagu see praegu on meil olemas lisaks leian ma, et meie isekeskis peame suutma rohkemat ära teha, tagamaks seda, et liikmesriigid igakülgselt tegutsevad kooskõlas raudteepaketi seadusandlike aktidega, sest seni ei ole me seda ju veel täheldanud. ja see ongi see, mis tõkestab praegu meie edasiliikumist probleemi lahendamise suunas kui me ei tegutse õigesti ja kui me ei taga seda, et raudteepaketti ka kohaldatakse vastavalt, siis me tegelikult lihtsalt justkui eh, teeme siin nalja aastast aastasse ja see tegelikult on ju seotud sellega, mida me Euroopalt ootame, millist Euroopat me soovime üles ehitada. meie peame poliitikutena nüüd olema ausad iseenda suhtes ja suutma leida vastused nendele küsimustele, mis on esitatud. meil on siin avanenud võimalus ja see on ka tegelikult meie kohustus, me peame parandama Euroopa konkurentsivõimet. me peame luu-, looma kõrgekvaliteedilisi töökohti, me peame panustama innovatsiooni me peame tagama selle, et meil on täielik selline eh, transpordiliikide vaheline koostöö toimivus ja, ja see puudutab just ka raudteesektorit. läbi nende arutelude ja erinevate raportite leian ma, et meile on antud võimalus otsustada, kas me tahame liikuda edasi mööda seda teed, mida ma praegu kirjeldasin, või tahame säilitada praeguse olukorra, ehk et meil on endiselt olemas monopolid, meie turg on suletud ja see, et me oleme hetkel kriisiolukorras, no see on veel selline täiendav stiimul meie jaoks, astumaks see samm edasi me peame liikuma edasi, astuma neid samme, mis on vajalikud, mis on meie ees praegu siin olemas. me peame seda kõike tegema selleks, et tagada see, et süsteem oleks odavam, innovaatilisem, et meil oleksid kõrgekvaliteedilised töökohad, et me suudaksime tagada turu läbipaistvuse. üksikasjade osas võime ilmselt järgmiste päevade jooksul nii mõndagi välja pakkuda, aga nagu ma ütlesin, praegu tahan ära kuulata teiste saadikute seisukohad ja tegelikult ma tahan, et me täna jõuaksime otsusele selles osas, kas me oleme kõik nõus omapoolse diagnoosiga praegusele probleemsele olukorrale ja oleme nõus nende meetmetega, kuidas probleemi lahendada. suur tänu proua Bilbaole! raportöörid saavad kõneaega kuus minutit, siis variraportöörid neli minutit ja, ja pärast saavad paar minutit saadikud. härra Kross, palun kõigepealt. jah, aitäh ma tahaksin vabandada kolleeg De Grandest ja öelda, et eh, Rahvaparteis eh, oleme selle teemaga tegelenud, nii et eh, mis puudutab seda analüüsi, mida me just kuulsime, siis me jagame seda ja mis puudutab seda, et me räägime tehnoloogiast selles neljandas paketis, siis see moodustab terviku terve selle paketiga ja üle-euroopaliste võrgustikega ja kõigi nende taristutega, mida on vaja luua ja parandada. siin kojas oleme juba pikka aega veendunud, et erinevad tehnoloogiad on üks põhilisi takistusi Euroopa ühise raudteeturu loomisel ning kogemustele tuginedes mis meil on olnud ka nende kolleegidega, kes siinsamas komisjonis on, et äh, rong, mis sõidab Pariisist Saksamaale, peab äh, kolm korda muutma äh, voolutugevust ja kuus korda muid tingimusi, nii et see tekitab väga palju probleeme ja see, mida me täna ja homme arutamine, seda ei tohiks väljaspoolt vaadata, nagu me taha, tahaks Euroopa äh, raudteedele midagi halba teha, vaid vastupidi, me tahame neid tõhusamaks muuta, me tahame vähem reegleid võrreldes sellega, kui liita kokku kõik erinevad reeglid erinevates riikides, me tahame ähm, rongiliikluse majanduslikku aspekti parandada ja me tahame ka raudteede tööhõive potentsiaali parandada ning oma ettepanekutega tahaksime toetada ka keskkonna aspekte, sest äh, raudtee ebatõhusus äh, loomulikult äh, Ähm, toetab teisi transpordiliike, mis ei ole nii keskkonnasõbralikud kui raudtee, näiteks Belgia ja Luksemburgi näide, kui kuus kuud Arlonis peavad inimesed äh, rongist välja astuma ja, ja astuma bussidesse, siis mm, probleemiks äh, on lihtsalt see, et äh, ühes riigis juurutati süsteem, mis ei ole teis-, teise riigi süsteemiga kokku sobiv ja tänane kestab reis Luksemburgist Brüsselisse kauem kui aastal viiskümmend kaks. nii et vaja on kasutada erinevaid tehnoloogiaid ja te tehnoloogiaid kasutatakse selles, selleks, et kasutada, et kaitsta turgu ja see tähendab, et vähendatakse tõhusust ja seetõttu loodame, et me paneme oma eesmärgid paika ka selles selle teema puhul ning me ei pea siin lõputult arutama tehnoloogiat, me oleme parlamendisaadikutena tihti silmitsi sellega, et üks väga hea tehnik ütleb, et see on võimalik ja siis tuleb kaks minutit hiljem teine ja ütleb, et see ei ole võimalik me peame ülesanded andma edasi äh, spetsialistidele ja, ja mitte uskuma seda, et me ise saame tehnilised asjad paika panna ja need äh, konfliktid, mis puudutavad turvalisust, peavad ka välja saama sellest arutelust, et äh, me tegeleme teemaga, siis tuleb üks äh, ametkond ja ütleb, et äh, turvalisuse aspektist tekitab see probleeme ja siis me peame kõik ära unustama. Need on probleemid, mis meil on, ma loodan, et me leiame väga suure toetuse sellele ja et me saame väljapoole saata ka korraliku sõnumi, et mida me tahame teha selle neljanda raudteepaketiga, aitäh. suur tänu, härra Grosch, et pidasite ajapiirist mikrofonidest kinni ja proua Ela Sender, palun. ma igati tervitan seda koostalitluse ettepanekut komisjonilt, see oli igati vajalik. üks kõige suuremaid takistusi neljanda raudteepaketi puhul on just see, mis puudutab koostalitlust nimetatud paketis on välja pakutud kolm sammast, on tehnoloogia sammas, äh, valitsemise või juhtimise osa, turuosa teema, ilmselt see on mõnevõrra konfliktsem kui esimese samba osa, ehk siis see tehnoloogia osa aga vaadates nüüd juba toimunud kohtumisi, kus käsitleti koostalitlusvõimet, siis me näeme siin kalduvust protek-, protektsionismile, viivitusi, erinevaid takistusi. põhjus seisneb selles, et tegemist on väga eripärase sektoriga ja selle erinevaid äh, tunnuseid tuleb ka arvesse võtta. keegi ei vaidle sellele vastu, sellegipoolest takistused tuleb kõrvaldada, nii nagu teistegi sektorite puhul. ja tõepoolest, siin meile mõned probleemid on väga sarnased nendele, mis esinesid juba seoses esimese paketiga. jah, me pakume praegu välja Euroopa tasandi reegleid, aga samal ajal säilivad ka liikmesriigi tasandi reeglid, ehk siis ka selleks, et kaitsta siseriiklikku turgu ja kui me nüüd vaatame ülevalt alla suunas, siis ülevalt alla suunas on asjad muutumas, aga nad peaksid muutuma ka suunaga alt üles. selle kallal peame veel tööd tegema nii et me peame vaatama, kas meil on võimalik siseriiklikud piirangud kõrvaldada. jah, meile siin räägiti, et tähtajad on liiga lühikesed, et riiklikel asutustel peab ka olema sõnaõigus. aga kui päris aus olla, siis no olgu, ütleme, et kui riiklikud asutused on ka väga olulise tähtsusega, siis jätame Euroopa Raudteeameti üldse kõrvale. siis saavad siseriiklikud asutused väljastada sertifikaate, et nemad on siis see ühtne tegevuspunkt või one-stop shop ja tegelikult Olli vallas on juba selline lähenemine ju täiesti olemas. sellisel puhul on meil vähemalt võimalik bürokraatiat vähendada. igatahes olen nõus proua Bilbaoga aga mulle näib, et me peame kõigepealt nõnda, nõndanimetatud diagnoosi osas kokkuleppele jõudma ja tegelikult ma ei ole väga optimistlik selle diagnoosi suhtes. komisjon on tõesti teinud siin suurepärase katse vähemalt tuvastada kõik need kitsaskohad, mis praegu eksisteerivad. aga sellegipoolest mulle näib, et liikmesriigid on väljendanud oma mõningaid kõhklusi selle projekti osas ja käituvad väga protektsionistlikult, aga võib-olla peaksime siin proovima erinevaid katseprojekte. ja mulle näib ka, et Veeremi koostalitlus on see koht, kus meil oleks võimalik edusamme teha. ennekõike pean ma just silmas piiriüleseid projekte hetkel oleme me olukorras, kus raudteeveeremme ei saa ületada riigipiire nii lihtsasti, kui ta võiks ja arusaadavalt see takistab ka tootjate tegevust, sest nad ei saa ju toota raudteeveeremeid äh, sellises mahus, nagu nad sooviksid, kui nad ei saa, nad ei saa liikuda üle piiride härra Kraamer, ma tänan härra proua Bilbaod, me teeme peame tegema head koostööd, ähm, head koostööd raportööriga ja variraportööridega, mul ei ole kahtlust, et see õnnestub. ja eesmärgi osas oleme ühel nõul, me soovime Euroopa ühtset raudteeruumi, sellepärast et praegune olukord on selline, et äh, raudteeametid äh, Euroopa Liidus on viimased natsionalistlikud äh, ametid, nad kaitsevad end ja oma turgu, raudtee tulevik peab olema euroopalik ja kui ähm, meil on Euroopa raudteeruum, siis äh, tagab see töökohad, tagab äh, selle, et kulud langevad ja raudteel on üleüldse olemas tulevaks, seetõttu on äärmiselt oluline sellega tegeleda. praegune staatus quo ei ole aktsepteeritav, kõik on sellega nõus, ka komisjon ja kui täpsemalt äh, asja uurida, siis ka raudtee-ettevõtted, aga rakendamine on raske, ka äh, selles osas pole ka meie äh, sugugi alati korralikult tegutsenud meil on ka koostalituse tehniline direktiiv olemas. Äh, ma toon siin äh, paar näidet. ja äh, ma toon teile näiteks, et perroonid peavad olema teataval kõrgusel, aga Stuttgardis on olukord hoopis teistsugune uue raudteejaama puhul ja komisjon peaks nüüd tõendama, et millisel alusel neid erandeid tehti või näiteks Pariisi, Bratislava äh, puhul tehniline kirjeldus on täiesti selge, et vaja on äh, sellist äh,, selliseid nõudeid täita, mis oleks äh, kooskõlas äh, sellega, mida on vaja äh, kaubarongide jaoks, aga ähm, see ei ole nii ja, ja saab veel neljakümne protsendi ulatuses Euroopa Liidult toetust nii et mm, kasutusele võtmiseks on vaja läbi viia täi-, täiendav kontroll, sest Euroopa Raudteeamet ei saa äh, võtta äh, ju kõigi raudteeametite ülesandeid üle, aga seal on äh, erinevaid konflikte ning mina toetan seda, et riiklikud raudteeettevõtted teaksid, et, äh, et on veel üks kõrgem instants, et nad ei saa äh, teha kõike, mida nad tahavad, nagu Mathieu ütles, et nad pigem tegelevad kapseldumisega ja äh, kõikvõimalikud turvaeeskirjad on ka seotud sellega, et soovitakse ennast teistest isoleerida aga oluline on see, et äh, otsustusõigus oleks raudteeametil ja tehnilised kirjeldused, äh, neil, need peavad olema siduvad, vaja on vähendada erandeid, me ei saa, e-, asi ei tohi olla niimoodi, et äh, meil on küll tehniline kirjeldus, aga me ei hooli sellest, nagunii läheb läbi ning viimane asi, koostalitlusteemade puhul on äärmiselt oluline loomulikult ka äh, müra ja heitkogused, asi ei saa olla nii, et äh, mõnes riigis müra ei mängi mingit rolli ja teises riigis äh, ei ole asi nii, see on samuti konkurentsi moonutav ja mis puudutab hei-, diisli heitkoguseid ei saa olla nii, et mõnede diiselvedurite heitkoguseid mõnes riigis aktsepteeritakse, teises mitte nii et me toetame müra ja heitkoguste vähendamist, sellepärast et muidu raudteel tulevikku ei ole, meie aga tahame, et neil tulevik oleks ja sellepärast me peamegi tegutsema. suur tänu, Maicel, et ajast kinni pidasime, härra Siile, palun. aitäh, esimees ma tahan teile öelda järgmist. see arvamuste vahetus oli plaanitud välja nägema selliselt, et me arutame tehnilise samba teemat komisjoni ettepanekust. ja tegelikult oli väga huvitav kuulata, mida kolleegid arvavad, kus on nende jaoks probleemkohad, millised on nende meelest võimalikud lahendused. alati on olemas võimalus komisjoni ettepanekut paremaks muuta tulles nüüd koostalitluse juurde. siinkohal tahan öelda seda, et nõukogu tasandil liiguti selle projekti, selle osaga suhteliselt kiiresti edasi ja seda erinevalt ohutusdirektiivist ja Euroopa Raudteeameti määrusest. jah, tõepoolest siin võib olla teatud erisusi aga ma leian, et äh, kui me üheskoos tööd teeme, siis on meil võimalik ka tehnilise samba teemadega edukalt edasi minna. mis puudutab koostalitlust, siis äh, siinjuures on kõige suurem probleem seotud menetlustega, samuti sellega, kes vastutab mille eest Euroopa Raudteeamet ei võta kõiki ülesandeid enda kanda. Euroopa Raudteeamet on lihtsalt äh, sellise lõpliku otsuse langetaja. ja seda ennekõike olukorras, kus on tegemist näiteks äh, mingisuguse valeotsusega ja siis tuleb vaadata, milline on see menetlus selleks puhuks, loomulikult peab menetlus olema hõlpsasti mõistetav, läbipaistev ja ei maksa oodata seda, et äh, siseriiklikud asutused lihtsalt lakkavad eksisteerimast, asjad niimoodi kohe kindlasti ei lähe oluline on see, kuivõrd siseriiklikud asutused piiravad oma tegevusega juurdepääsu turule. selline turule juurdepääsu piiramine on loomulikult midagi, mida me ei tohi lubada. ja siis on võimalik meil selle teemaga edasi liikuda. suur tänu härra Siilele. härra Barnjov, palun kaks minutit. Euh, härra esimees, kallid kolleegid ma olen nõus komisjoni analüüsiga selles osas, et kindlasti tuleks äh, kinnitussüsteeme parandada, aga mulle tundub, et see ettepanek, mis on tehtud koostalituse osas, ei ole kohane lahendus. pädevuste jagamine Euroopa Raudteeameti ja siseriiklike ametite vahel peaks minu meelest keskenduma pigem sellistele kinnitustele, kirjandussüsteemidele, mis lahendaksid need probleemid, mis praegu on välja toodud. Euroopa Raudteeamet äh, peaks olema peamine punkt, äh, kontaktpunkt äh, menetluse valvajate ja siseriiklike ametite vahel Euroopa Raudteeamet peaks kujunema üheks ainsaks kohaks, mis puudutab veeremit ja nende ähm, kinnitusi nüüd äh, ameti roll. ameti rolliks peaks olema ka hindamine, e, et äh, selle reformi mõjusid analüüsida. pärast äh, selle direktiivi detailset analüüsi tunnen ma muret, härra esimese kallid kolleegid, ka sellepärast, et võetakse välja kontrollimeede, mis praegu on paigas allsüsteemide ja veeremi jaoks tunnen muret ka sellepärast, et enam ei kinnitata infrastruktuuri ja materjali koostalitust, kui antakse turule laskmise luba. ja see tekitab ka seda, et võimatu on läbi viia teste selleks, et kontrollida, kas tehniliselt on vastu võet-, vas-, kokku sobiv tehnika infrastruktuur ja käibele laskmise süsteemid ei ole suunatud, äh, ei ole enam Veeremi põhised ja tunnen muret äh, ka sellepärast, et viidata nendele tingimustele, mille puhul luba võidakse tagasi võtta või seda võidaks piirata, aitäh. suur tänu. rohkem sõnavõtjaid ei ole soovi alustada, eh, siiski härra Pakk palun andke teada, kui tahate soo-, su-, sõna võtta, ma olen küll väga osav, aga kindlasti mitte mõtete lugeja, nii et härra Pakk, palun. aitäh. ma tean seda kõike varasematest äh, kõnelustest, me toetame kõiki püüdlusi parandada raudtee ohutust, aga me ei tohiks teha viga et puuduva konkurentsivõime tõttu või puuduva konkurentsi tõttu tuleb äh, tegutsema hakata vaid äh, e-, eesmärgiks peab olema mitte ohverdada ohutust konkurentsivõimele ja koht, konkurent- ja ohutus tugineb erinevatele äh, Ähm, tehnik-, äh, reeglitele, mis äh, on äh, kehtestatud raudteeametite poolt, aga ka, tugineb ka teatavatele tehnilistele reeglitele ning ma ootan siin teatava tahte olemasolu, et me lõpetaks selle, et mõningad valdkonnad ja süsteemid kaitsevad end üksteise vastu liiga palju. minu jaoks on oluline näha ootust nendes äh, äh, reeglites, mis puudutavad äh, koostalitluse võimet, ohutust ja raudteeametit ning direktiivi. vaja on tuvastada erinevad operaatorid, panna paika nende roll ja vastutus, mitte miski ei ole ohtlikum kui jagatud vastutus. minu jaoks jääb siin puudu sellest, et ei ole selgeid äh, siduvaid reegleid hoolduse sertifitseerimise kontrolli intervallide kohta ja lisaks sellele ei ole siin siduvaid sotsiaaltingimusi. Äh, komisjoni ettepanek on väga pinnapealne, sellest ei ole eriti abi ja ka pädevused, ülesanded ja personali väljaõpe mängib äärmiselt olulist rolli ohutuse tagamisel, aitäh suur tänu, läheme siis ohutuse juurde üle. mulle tundub, et sa sellest tegelikult äh, rääkisidki, härra Pahh aga härra Kraamer siis äh, saab kõigepealt sõna nüüd ohutuse osas, kuus minutit, palun. ohutus mängib loomulikult äärmiselt olulist rolli ning põhimõtteliselt äh, ei taha me Euroopas ohutuse taset äh, alandada, vaid me tahame ta-, kõige või-, kõrgemat võimalikku ohutusstandardit, aga kui kõik teised äh, liik-, äh, transpordisektorid oleks sama ohutud, siis me oleksime väga palju kaugemale jõudnud juba, sellepärast et äh, tänavatel saab ja teedel saab hukka nelikümmend tuhat inimest iga aasta, sellest ei räägita mitte kuskil, aga kui ükskõik millises riigis juhtub mõni raudteeõnnetus, siis äh, Äh, ajalehed alati kajastavad seda, väga hea on, kui press kajastab seda, kui midagi juhtub, aga kui suurem osa jääb tähelepanuta, siis see ei ole proportsioonis. meil peab jääma siiski mulje kokkuvõttes, et äh, raudtee on siiski äärmiselt äh, ohutu liiklusvahend ja sertifikaat, mille komisjon on välja pakkunud, tõendab, et E, vastavad ettevõtted e, e, valdavad neid menetlusi, et nad oskavad kontrolli läbi viia, et neil on olemas vastav materjal ja neil on olemas personal, aga puudu jääb sellest, et oleks olemas ohutuse tõend. ettevõte saab sertifikaadi, aga kas see, mida ma toimin, kas see hästi toimib, kas minu töötajad on hästi heal tasemel, see, see jääb puudu, seda tuleks veel tagantjärgi sisse viia nii et plaani koostamine ei ole, on ju iseenesest hea, aga me soovime saada ka tagatist, et nad tõesti selle plaani täitmisega hakkama saavad. teine punkt, sertifikaadid kehtivad üle-euroopaliselt ja põhimõtteliselt oli meil see ju äh, nii vastastikuse tunnustamise puhul et äh, kui äh, veduri sertifikaat äh, on olemas, siis see kehtib põhimõtteliselt igal pool, välja arvatud, kui mõni liikmesriik nõuab täiendavat tõendamist. tol ajal me ähm, jätsime selle probleemi lahendamata. meie nüüd tahame, et kõik kehtiks üle Euroopa, Belgia, Luksemburg, Saksamaa ja Prantsusmaa, kui nad on ühel meelel, siis on hea ähm, me peaksime me ei tohiks äh, kaotada silmist üle-euroopalist äh, nägemust, nii et kõik peab edaspidigi olema kehtiv üle Euroopa. ja selge on see, et on olemas äh, siseriiklikud eripärad, kõiki neid ei saa Euroopa tasandilt reguleerida ning seda ma enne ütlesin, et see on selge, aga kui tegemist on konfliktiga, siis peaks Euroopa Raudteeametil olema viimane sõna vaid selleks, et riiklikud raudteeametid teaksid, et viimane sõna on Euroopa Raudteeametil ja vastutus, jah, õige on see, et jagatud vastutus, et see ei taga midagi. me teame, milline organiseeritud vastutustundetus selles tagajärjeks oleks. Euroopa Raudteeamet peaks äh, sekkuma, kui on probleeme, aga loomulikult tuleb äh, riik, siseriiklikelt asutustelt küsima, et millised probleemid äh, teil on, aga äh, see ei tohiks käia nii, et kui mõnel on tulekustuti sinine ja teises riigis peab see olema roheline, et siis oleks suur probleem. et tege-, tegeleda tuleb sisuliste probleemidega pingeväli seisneb selles, et me soovime paremat juurdepääsu Euroopa Liidu turule, aga me ei taha alandada ohutuse taset, ka see peab olema selge. hoolimata sellest, et ma tean ja ma olen pärit Saksamaalt ja ma võin seda öelda, et Euroop-, et Saksamaa Raudteeamet oma analüüsides lähtub kohati sajaprotsendiliselt, sajaprotsendilisest ohutusest. kui sama lähenemist rakendada maa, maismaatranspordile, autotranspordile, siis äh, ei, ei tohiks ükski auto üldse teedel sõita äh, et äh, see, vaja oleks riskianalüüsi, et kuidas vältida kõige olulisemaid riske, aga kui lähtuda sajaprotsendilisest ohutusest, siis ei tohiks üldse isegi siit majast väljuda, sest et miski võiks mulle ju katuselt pähe mm, kukkuda ja ma saaks ikkagi vigastada. nii et äh, me tahame kõrgeimat võimalikku ohutuse taset, see tase ei tohi alaneda ja asi ei tohi olla nii, et me koostame Euroopa reeglid, mis äh, tagaksid siis kõige madalama võimaliku taseme me tahame Euroopa reegleid kehtestada, hoolimata sellest, et raudtee on väga heal tasemel ning ähm, sellest lähtuvalt ma siis äh, koostan oma arvamuse ja me huvi-, oleme väga huvitatud äh, tagasisidest ja nii palju, kui ma üks, me üksteist tunneme, siis äh, meil õnnestub sõlmida häid kompromisse, meil õnnestub raudteevaldkonda edendada, me tahame ju äh, raudtee tulevikku tagada, kaitsta kliimat, kaitsta liikuvust ja kliimakaitse õnnestub siis, kui raudteetranspordi osakaal suureneb, sest fikseeritud kulud on palju suuremad kui autotranspordi puhul ja see E-, e-, erinev ja on väga suur erinevus kas, kas kakskümmend või nelikümmend protsenti äh, reisijatest reisib äh, transpordi, äh, autotranspordiga või kas autotranspordiga veetakse kakskümmend või nelikümmend protsenti kauba, kaubavedudest. ja USA näide näiteks nelikümmend protsenti äh, kaubavedudest äh, toimub raudteel USA-s ja Euroopas ainult seitseteist protsenti, hoolimata sellest, äh, et Ameerika on väga kuulus oma kiirteede poolest, me peaksime äärmiselt selles osas võtma eeskuju USA-st. suur tänu, Mihhail. Georg Bach, neli minutit. aitäh ma tänan täiendava kõneaja eest. ma ei korda üle seda, mida ma juba ütlesin, aga ma arvan, et sellest hoolimata on oluline praegu mõningaid küsimusi tõstatada. see ülesannete jaotus Euroopa Raudteeameti ja e, riiklike raudteeametite vahel tundub mulle äärmiselt oluline, et e, see tuleb korralikult määratleda ma ei äh, arva, et tulevikus peaks Euroopa Raudteeamet kõike reguleerima ja saaks seda teha, aga tulevikus äh, riiklikud ohutuse eest vastutavad ametid peavad võtma äärmiselt olulisi ülesandeid enda kauda. ma, äh, Mihhail rääkis tehnilistest kirjeldustest, et siin on väga palju asju veel halvasti ja pidevalt räägitakse üheteistkümnest või kaheteistkümnest tuhandest üle-euroopalisest äh, määrusest, õigusaktist, kui tehnilised kirjeldused äh, aga juurutada Euroopa tasandil, siis äh, selles valdkonnas väheneks väga palju äh, siseriiklike õigusaktide arv. ning mis puudutab koha, olemasolevat infrastruktuuri ja olemasolevat veeremit ja nii edasi, siis me, ma arvan, et meil on vaja pikemaid üleminekuaegu selleks, et meil oleks reeglid uue ostetava materjali jaoks, aga ka olemasoleva materjali jaoks, et me ei sunniks ettevõtteid kogu taristut äh, uuendama, sest äh, niimoodi tõuseksid äh, kulud väga palju ja raudtee olukord muutuks seetõttu raskemaks. ma arvan, et vastutus tuleb täpselt määratleda ja lühi-, väike näide, millest rääkis Mathieu Gouroche, selleks, et äh, selgitada, kuidas asjad praegu toimivad ja kuidas nad edaspidi ei tohiks toimida. probleemid Belgia ja Luksemburgi vahel, kus luksemburglased Äh, luksemburglastel on oma, peab veduritel olema neli või isegi viis erinevat turvasüsteemi, sellepärast et sõidetakse üle piiri Belgiasse, Saksamaale, Prantsusmaale ja äh, Luksemburg on koos Šveitsi äh, ja äh, Taaniga investeerinud äh, üle-euroopalisse võrku, aga neid äh, ei toeta naaberriigid ja Belgia SNCF, äh, Mathieu kirjeldas seda väga õigesti, tegi kuus kuud tagasi taotluse, et tehtaks katseid ja äh, raudteeettevõte peab seda tegema need katsed läbi ja siis peab andma teada Raudteeametile ja siis tuleb Belgiale teada anda ja Belgial ei ole ka teada, kas Infrabel vastutab või SNCB või kes üldse vastutab, nii et meilt oodatakse seda, et äh, lõpeks selline käitumine, et tulevikus oleks äh, ühtsed reeglid ja siin ma näen tõesti, et Euroopa Raudteeametil oleks äärmiselt suur roll. me võime näiteks lennundusest eeskuju võtta Airbus'i ja EASA ähm, vahel toimuvast ja tulevikus äh, oleks väga oluline see, et raudteesektoris toimuks asi ka samamoodi. proua Ajala Sender nüüd palun. suur tänu, härra esimees. jah. ka mind äh, huvitas komisjoni ettepanek ohutusdirektiivi osas ja tegi heameelt mulle see, mis nad on välja pakkunud muudatustena. kindlasti on aeg nüüd käes selleks, et üle minna ühtse lubade süsteemini ohutuse osas üle terve Euroopa Liidu. ja tõsi on ka see, mis te ütlete et äh, inimesed äh, ütlevad, et ohutust ei tohiks äh, vähendada, loomulikult mitte, meie toetame nii ohutut raudteesüsteemi kui vähegi võimalik. raudtee on jah, üks juba ohutumaid transpordiliike, kuid ärgem unustagem seda, et ohutust kasutatakse üsna tihti siseriiklike agentuur, ametite poolt väljavabandusena selleks, et tuua sisse uusi piiranguid ja selleks, et äh, tuua sisse äh, tõkkeid ühtse lubade süsteemi väljakujundamiseks. ja sellest äh, on takistus ka koos talitusele, nii et minu meelest on vaja järjepidevust selle kahe direktiivi vahel, koos talituse ja ohutusdirektiivi vahel, selleks et tagada see, et meie eesmärgiks oleks ühtne raudteede ala ja ma olen härra Bachiga täiesti nõus tema sõnades, et mitte ainult koostalituse direktiivi puhul on meil vaja sotsiaalsätteid ja tuleb tagada see, et võetakse vastu sotsiaalpakett, mis on osa neljandast paketist, kus on ka selgelt välja toodud see, et me ei ole eiranud tõsiasja, et restruktureerimissüsteem võib endaga kaasa tuua tagajärgi. meil on vaja koolitust, me peame tagama selle, et ohutussuutlikkus on säilinud ja loomulikult tuleb äh, taas hoogustada koostööd ametivõimude vahel. ja kui me tahame Euroopa sertifitseerimissüsteemile üle minna, siis tähendaks see seda, et Euroopa peab ka mõned vastutused üle võtma selles vallas. ja muidugi meie näeme selles kõiges ainult ühte eesmärgi, õnnetuste vältimist. ja selge on see, et me saame tuua sisse väga olulisi parandusi. ühtne lähenemine Euroopas ohutuse osas oleks kindlasti kasuks kõigile. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Benjon äh, liberaalide nimel, ka teil neli minutit. suur tänu, ma arvan, et mul seda nelja minutit vaja ei olegi, sellepärast et äh, ohutuse küsimuses me oleme saavutanud üsna suure konsensuse ja ma arvan, et äh, lihtsam on parlamendi seisukohta selles küsimuses kujundada kui teistes küsimustes. proua Ayala Sender just ütles, et ilmselt teatavat vastupanu tuleb ja väljavabanduste otsimist äh, siseriiklike ametite poolt, nemad ütlevad kindlasti, et nende süsteemid on kõige ohutumad ja igasugune harmoneerimine äh, hakkab ohutust vähendama, me peame väga tõsist koostööd tegema selleks, et äh, me nendele kahtlastele argumentidele vastu astuksime, sest et muidu me ei saavuta mitte midagi. ma olen täiesti nõus Mihhail Kraameriga selles osas, mis ta ütles, eriti just Euroopa sertifikaadi osas. Euroopa sertifikaat peab olema siin võtmetähtsusega küsimus, me peame äh, Eh, siin tagama selle, et koostalitus oleks eh, võimalik ka raudteedega ja kui see, sellepärast et kui see ei ole võimalik, ei suuda me ka hindu allapoole tuua ja panna teda tõeliselt konkureerima maanteetranspordiga. meil peab olema Euroopas ühtne ohutussertifikaat eh, teatavate eranditega. Brian teab, et meil on teatavad ehm, mm, rööpalaiuse probleemid Ühendkuningriigis, aga see üldine põhiline ohutussertifikaat eh, võiks olla tõesti Euroopa-ülene sertifikaat, kus on siis konkreetsete võrkude, konkreetsete rööbaste kohta konkreetsed erandid toodud välja ja tüübikinnitused. me ei tohiks selles osas kindlasti järele anda. tagada tuleks minu meelest ka see, et mitte ainult ohutus ei oluline ja et kulusid vähendatakse kuid me tagame, peame tagama ka selle, et see süsteem ei oleks liialt bürokraatlik. meil on vaja tõhusamat raudteesektorit ja demokraatiat tuleb äh, miinimumini viia. üks küsimus on see sertifitseerimisprotsess ise, mida on vaja kõikide taastuvate energiate jaoks ja kõikide äh, Äh, vabandust, kõikide ähm, uuenduste osas ja väikesed uuendused minu meelest äh, peaksid äh, pädevusalast välja minema, sest et äh, mitte kõike ei tuleks ju uuesti kinnitada, sellepärast et kui iga uuendus tuleb kinnitada, siis on tulemuseks naeruväärne süsteem, kus iga väikse liigutuse eest tuleb saada eriti sertifikaat, isegi kui ühe liipri vahetad välja teisi probleeme on meil ka Euroopa Raudteeametiga, ma saan aru, et me tuleme selle asja juurde tagasi pärast ohutusest rääkimist. aga härra Pachi äh, märkus äh, kasutusel oleva veeremi kohta on minu meelest õige, kuid äh, ma arvan, et me ei tohiks liiga palju anda liikmesriikide kätte sertifitseerimise osas ma arvan, et see praegu kasutusel olev veerem, mis ei saa Euroopa sertifikaati, eh, peaks laskma eh, amortiseerida ja ta peaks töös ka, töös olema nii kaua, kuni ta on amortiseerunud. ja ma arvan, et eh, ülejäänud, mis ma tahtsin öelda, puudutas Euroopa Raudteeametit, räägin sellest siis hiljem, aga siseriiklikud ohutusametid ja nende suhe Raudteeametiga sõltub üsna paljuski äh, Äh, sellest, kuidas see on korraldatud ja mina arvan, et tegemist peaks olema allhankesüsteemiga ja kui me seda saa-, seda, selleni jõuame, siis me saame lahendada selle potentsiaalse konflikti Euroopa süsteemide ja siseriiklike süsteemide vahel, suur tänu. enne kui annan sõna härra Siilele, lubage äh, komisjonis tervitada uut külaliste gruppi kutsutud siia proua Ayala Senderi poole Aragonist, äh, Hispaaniast on nad pärit ja nagu ma saan aru Aragoni äh, maapiirkondadest, äh, tere tulemast meie komisjoni täna. loodetavasti meeldib teile siin ja pakub huvi. ja muuseas, ma olen Aragonis käinud, väga kaunis piirkond kindlasti. nii et tere tulemast Euroopa Parlamendi transpordikomisjoni, loodetavasti teile meeldib meie seas ja nüüd äh, Robert härra Siile, neli minutit. jah, äh, suur tänu, härra esimees. ma tahtsin ühte asja öelda ühtse sertifitseerimissüsteemi kohta ja Mihhail Kraameri öeldu kohta. minu meelest on äärmiselt oluline mõista, et kas äh, me oleme valmis loobuma selle sertifikaadi osast B. sellepärast, et praeguse ettepaneku kohaselt ühtses süsteemis jääb alles ainult osa A ja kui siseriiklik amet on selle A äh, siis väljastanud, peavad seda tunni, tunnustama kõik teised ametid. aga kas te olete seda kunagi vaadanud, milline see sertifikaat välja näeb? ma tean väga hästi, mis, mis see on, ma olen selle ühe korra läbi vaadanud, ma tean, mis on osas A ja mis on osas B. osa B on tegelikult nagu litsents äh, tegutsemiseks ühes, ühel või teisel turul. aga teine osa on väga paks kaust kõikvõimalikest dokumentidest. kas me siis anname kõik Euroopa Raudteeametile üle? jah, ja nad hakkavad välja andma neid ühtseid sertifikaate, kas me te teatud ohutusi, ohutusküsimustes ei tee järeleandmisi, isegi kui rööpalaius on igal pool ühesugune, siis äh, sellegipoolest on olukord ja tehniline mm, kord ju erinev üle terve Euroopa. Rootsis on see kindlasti hoopis teistsugune kui kuskil mujal Euroopas me ei peaks loobuma nii kergekaeliselt osast B. seda kasutatakse üsna tihti selleks, et vastu astuda turgude avamisele. minu meelest on see väga problemaatiline küsimus ja kõige olulisem kogu selle asja juures. suur tänu, Robert! härra Fidanza, Carlo, kaks minutit, palun. suur tänu, härra esimees. komisjoni ettepanek koostalituse, ohutuse ja Euroopa Raudteeameti osas lähevad kõik õiges suunas, kogu nende väljapakutu lihtsustab süsteemi, lihtsustab aga ka veeremi sertifi-, veeremi sertifitseerimist ja muid sertifitseerimissüsteeme mis on aga oluline, on siin, on see, et siseriiklik lähenemine seni on äh, turgu moonutanud ja kui me Euroopa ülel üle saaksime neid menetlusi standardiseerida, siis kindlasti kulud väheneksid ja ohutus jääks kõrgele tasandile. ma tõesti loodan, et me ei anna vähikäiku. ma tõesti loodan, et me ei ütle nüüd, et need sertifitseerimissüsteemid, ohutussertifikaadid, veeremisertifikaadid lähevad jälle liikmesriikide kätte Äh, kui me seda nii teeksime, siis kogu sellele ettepanekule ei ole mitte mingisugust mõtet. mida aga me peaksime tegema, on see, et äh, oleks tagatud koostöö Euroopa Raudteeameti ja, ja siseriiklike ametite vahel ja et otsuse langetus äh, ajad lüheneksid. arvesse tuleb võtta turule toomise kulusid, ka neid tuleb vähendada aga ei tohi loobuda ohutusstandarditest. tagada tuleb see, et Euroopa Raudteeametil on piisavalt personali selleks, et äh, oma tööd teha. tagada tuleb ka see, et üleminek vanalt süsteemile uuele süsteemile oleks sujuv ja kohane ja et selleks ei lähe liiga kaua. tagada tuleb ka see, et äh, riiklikud standardid äh, jõuavad ka Euroopa Raudteeametisse. ma tean, et me räägime sellest asjast veel ka edaspidi, kuid mõtlema me peaksime sellele, et äh, kuidas sujub koostöö nende vahel, kes äh, on äh, siis taristuoperaatorid ja need, kes vastutavad veeremi eest, nende vahel peaks ähm, ühendus olema väga hea. paljude raudteeõnnetuste puhul on just nimelt kommunikatsiooniveaga olnud tegemist. tuleb tagada see, et need inimesed, kes veerevi eest vastutavad äh, ei läheks vastu sellele, mida ütlevad omanikud. härra Panjov, suur tänu, äh, et annate mulle võimaluse raudteeohutuse osas oma seisukohta vähendada äh,, väljendada. Euroopa Raudteeamet äh, asendab äh, liikmesriikide äh, ametid, äh, sellele ma äh, olen vastu. Äh, minu meelest peaks see olema selline vahendaja amet, kui nende poole pöörduvad liikmesriikide ametid. siseriiklike ametite roll ei tohi piirduda ainult kontrolli, valikuliste kontrollide ja ekspost kontrollide ja litsenseerimisega ja seega ma arvan, et ohutuse direktiivi peamiseks prioriteediks peab olema eh, ohutusarhitektuuri eh, seadmine Euroopas koos talitusele, tuleb harmoneerida siseriiklikud reeglid ja neid rakendada ühtselt ja eh, ohutussertifikaatide väljastamisel, suur tänu! suur tänu, rohkem sõnasoovijaid ei ole. kui aega on, siis raportöörid saavad uuesti sõna härra Benjon, te tahtsite siiski veel sõna? protseduuriline küsimus või mis? ei, ma tahtsin pangan-, Euroopa Raudteeameti osas sõna võtta. jah, aga kõigepealt saab äh, sõna raportöör ja siis äh, raudtee, äh, siis teised. Roberts, Raudteeamet, kuus minutit, palun. nagu ma aru saan, kõik tahavad Raudteeametist hakata rääkima, sellepärast võtsid nii vähe sõna varem aitäh, esimees. mul on väga hea meel kuulda, et antud teema on komisjoni, on äh, saadikute jaoks väga palju huvipakkuv. jutt käib kolmandast sambast ja see tegelikult võtab kokku need kaks eelmist teemat, mida me käsitlesime, ühelt poolt siis koostalitlus ja teiselt poolt ohutus. seega ei ole ilmselt väga keeruline jõuda kokkuleppele Euroopa Raudteeameti laiendatud ülesannete osas kui me vaatame Euroopa Raudteeameti funktsioone, siis ennekõike on jutt sellest ühtsest ohutussertifikaadist ja selle väljendamisest raudteeveoettevõtjate jaoks, kes tegutsevad Euroopa Liidus. teiseks tegeleb ta siis veeremi lubade väljastamisega ning kolmandaks käib jutt Euroopa Raudteeameti puhul veeremite tüübi kinnituste väljastamisest ning signaalisüsteemide kehtestamisest, mis aitavad tõhustada kogu raudteesüsteemi toimimist. eesmärgiks on kõrvaldada kõikvõimalikud tõkked. ma arvan, et me peaksime olukorda kaaluma ja mõtlema, kas meil on tarvis kehtestada Euroopa Raudteeameti jaoks üleminekuperiood selleks, et harjuda uute ülesannetega. komisjon sellist üleminekutähtaega praegu ette ei näe aga me oleme siiski lennundusvaldkonnast lähtuvalt äh, pakkunud välja üleminekutähtaja võimaluse, sest äh, tood-, toona nähti ette üleminekutähtaeg, nii et oli siis selline olukord, kus äh, paralleelselt toimivad nii keskasutus kui ka siseriiklikud asutused ja kui me nüüd kujutame ette, et mingi arvu aastate jooksul siseriiklikud asutused üldse hakkavad eksisteerima, siis nii see ei saa olema, lihtsalt osad nendest ülesannetest, mis varem olid siseriiklikul asutusel, antakse üle Euroopa Raudteeametile. küsimus, kes maksab mille eest sertifitseerimise puhul? siis siinkohal on olemas riike, kus sertifikaadid väljastatakse tasuta ehk et siis need makstakse kinni riigieelarvest on ka selliseid riike, kus äh, vastav protseduur on väga kulukas. meie ülesandeks on pakkuda välja lahendus. ja ennekõike tuleb silmas pidada klienti. ükskõik, kas siis kliendiks on tootja, raudteeveoettevõtja. ja peaks olema kaks võimalust. esiteks siis äh, saada sertifikaat Euroopa Raudteeametilt see oleks siis teatud tasu eest ja antud sertifikaat kehtiks tervikuna Euroopa Liidus. teine võimalus, see seisneb selles, et kui raudteeveoettevõtja ei ole nii ambitsioonikas ja soovib tegutseda ainult ühes liikmesriigis, siis peaks säilima selline võimalus, et ta saab omandada sertifikaadi riiklikult ametilt kui kliendi jaoks selline valikuvõimalus puudub, siis äh, me peame täpsemalt äh, seadma piirid sellele, millised ülesanded on Euroopa Raudteeameti kanda ja millised siseriikliku ameti kanda. kui Euroopa Raudteeamet võtab vastavad ülesanded siseriiklikelt ametitelt üle väga kiiresti, siis tuleb kehtestada mingisugune koostöövorm liikmesriikide vastavate ametitega me ei taha hakata pikendama juba ette nähtud tähtaegu ega ka suurendada kulusid käitajate jaoks. aga poliitikutena peame me selle probleemiga tegelema ja jõudma hea kompromissini. jah, me võime välja pakkuda sellist ühe keskpunkti lähenemist käitajate jaoks, kui see nende jaoks huvi pakub. või siis pakume välja võimaluse siseneda ainult ühele turule, juhul kui selleks on soovi nüüd isoleeritud turgude teema juurde, see on minu jaoks väga südamelähedane teema. ma olen seda teemat puudutanud mitte ainult oma Leedu ja Eesti naabritega, vaid ka kolleegidega Soomest. ja taaskord see rööpmevahe tuhat viissada kakskümmend neli millimeetrit tegelikult ei ole tegemist siin isoleeritud raudteesüsteemidega, need on täiesti integreeritud süsteemid vähemalt endises Nõukogude Liidus nad olid integreeritud, lihtsalt nad on isoleeritud ülejäänud Euroopa Liidust. ja seda tuleb silmas pidada. jah, olukord on hetkel väga segadust tekitav. kunagi loodi ka andmebaas tuhande viiesaja kahekümne nelja millimeetrise rööpmevahe kohta ja see vastav andmebaas on olemas Moskvas, see on veeremite ja rööpmelaiuse andmebaas ja ma ei kujuta nüüd ette, et mis saab siis, kui kõik vastavad ülesanded pannakse Euroopa Raudteeameti õlgadele. Euroopa Raudteeamet ilmselt ei suudaks ju sellist veeremit sertifitseerida, sest et vastavad otsused justkui pärinevad Moskvast. siin tuleb lahendada tehnilised küsimused. aga jah, selline ebanormaalne olukord tuleb kõrvaldada hetkeolukord on siis selline, et näiteks Läti ja Leedu vedurid ei saa liikuda üle riigipiiri ning Soome vastavat veeremid ei saa liikuda näiteks Vene Föderatsiooni. et ma loodan, et me jõuame väga hea kompromissini selles küsimuses. suur tänu härra Siilele, enne kui sõna saab härra Rike, tahan viidata tervitada proua Kristbeki külalistele, kes on härra Rikeega samast äh, riigist pärit ja nad tegelikult äh, esindavad siin ühte organisatsiooni, mis on Metsi lähedal. ja tere tulemast meie Transpordi- ja Turismikomisjoni koosolekule. ma loodan, et äh, te eh, naudite oma viibimist Brüsselis ja loodan ka, et leiate meie töös enda jaoks midagi huvipakkuvat. muide, siin pole mitte mingit eh, kokkusattumust praegu selles osas, et järgmine kõneleja on prantsuse päritolu Dominic Riquet. palun, neli minutit. aitäh, härra esimees. ma kuulasin väga suure huviga eelnevaid sõnavõtte, mis puudutasid ohutust, koostalitusvõimet ja millest rääkis Robert äh, raudteeagentuuri raportööriga. kõik on siin komisjonis ja parlamendis äh, nõus, kõik on eurooplased, kõik äh, võitlevad raudtee eest, nii et mingeid probleeme pole, aga kui minna allapoole, tegeleda täpsemalt selle direktiiviga, siis me näeme mõningaid erinevusi, mis, millel on omad tagajärjed Euroopa Raudteeameti amet peab siis äh, tagama koostalitlusvõime ja ohutuse, nii et kui vaadata probleeme, siis äh, on vaja on luua äh, normatiivsest struktuurist operatiivne süsteem ja nüüd on vaja siis vaadata, et kus me määratleme normid ja kuhu me paneme siis äh, Äh, talitluse poole ja normide osas äh, mulle tundub, et on üsna suur kokku, üksmeel parlamendis selle direktiivi osas, äh, et tehnilised kirjeldused, et neid võib ja peab määratlema Raudteeamet, selles osas on, meil on vist üldine kokkulepe aga nii, kui me lähme äh, eksekutiivülesannete juurde, siis ähm, läheb asi keerulisemaks, äh, mis puudutab näiteks ohutussertifikaate, kes neid väljastab, mis tasemel. Robert Ziile just rääkis võimalusest, et see võiks toimuda kahel tasandil ja ka turule, ähm, turustamise sertifikaadid ja kasutusele võtmise sertifikaadid, nii et iga, üks võib siin äh, pidurdada lõimumist äh, ja koostalitlusvõimet. et äh, ohutuse aspektist lähtudes ei saa seda teha, koostalitlusvõimest lähtudes ei saa seda teha ja ametivahenditest ei piisa. ma arvan, et vastus neile tehnilistele äh, vastuväidetele peaks tulema just nimelt sellest direktiivist, kus on vaja määratleda ära te teatavad asjad, näiteks äh, Raudteeameti vahendid. ma olen äh, analüüsinud seda, mida komisjon välja on pakkunud ja mul on sellega seoses teatavaid küsimusi, küsimusi ka lisade osas ja mulle tundub, et vahendid ei ole nende ülesannete kõrgusel, seal on oma vahendeid ja, ja teatavat aega vaja, vaja on anda ametile vajalikud vahendid, muidu ei ole Raudteeamet võimeline oma ülesandeid korralikult täitma. ja teine asi, mis puudutab ülesannete üleandmist äh, Äh, riiklikelt raudteeametilt äh, Euroopa Raudteeametile, siis äh, on vaja erinevaid asju arutada, aga tuleb ka anda lihtsalt aega ettevaatus ja ohutuse põhimõttest lähtumine muudavad raskeks ülemineku aja konkreetse määratlemise ning teades et äh, riiklikud automaadid ära ei kao, siis äh, on äh, raske otsustada, et mis täpselt peab kelle pädevusse käima, et mida rohkem jääb äh, riiklike raudteeametite pädevusse, seda äh, rohkem me pidurdame äh, lõimumist, nii et vaja on vaadata, kuidas määratleda nende ülesannete jaotust. suurepärane, Dominic, pidasite ajast kinni ja meie Prantsusmaalt pärit külastajad on veel saalis ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide esindaja härra Banjon sõna aitäh selle Prantsuse meeskonna rõhutamise eest. Need neljanda raudteepaketi ettepanekud, mis puudutavad tehnilist poolt, on äärmiselt oluline selleks, et tagada, parandada raudtee ohutust, parandada konkurentsivõimet selles sektoris, raudteesektor ootab neid eeskirju, sellepärast et praegu on raudteel see probleem, et veeremi jaoks on vaja äh,, läheb väga pika-pika aega selleks, et saada sertifikaate, kulud on väga kõrged, ma olen nõus komisjoni e-, analüüsiga, mis puudutavad peamisi peamisi nõrku kohti, peamisi lünki ja seetõttu me toetame täielikult seda, et vaja on tugevdada Euroopa Raudteeametit, mis äh, asub Valenciennis, äh, väga kenas linnas, vaja on toetada äh, tehnilist koostalitlusvõimet, ohutusprotseduure, vaja on tugevdada Raudteeameti pädevusi selleks, et äh, vältida äh, erinevaid probleeme, mis äh, tulenevad sellest, et kakskümmend viis erinevat ameti, riiklikku ametiasutust peavad koos talitlema. soovitakse veeremi ja ohutuse osas kujundada Raudteeametist ainsat pöördumiskohta, vaja on määratleda siis korralikult ähm, Raudteeameti pädevused ja vahendid. me toetame komisjoni äh, eesmärki, et äh, tuleb äh, vähendada kehtivate eeskirjade arvu, äh, dubleerimine ära kaotada, aga me arvame, et äh, Euroopa tasandil tuleks ette näha üleminekuaeg, mille jooksul Euroopa Raudteeamet hakkaks siis tasapisi oma pädevust teostama ja selle ajal saaks siis üles ehitada äh, selle ameti. praegu on ametil lihtsalt normatiivne pädevus, millest just rääkis äh, Dominic Riquet ja ei saa ju üleöö anda talle siis äh, otsustusõigust selles valdkonnas, mis puudutab raudtee ohutust. amet peab äh, Ehm, ajapikku kasvama nii kaugele, et ta saaks äh, täita oma uusi mm, ülesandeid. ja võiks võtta eeskuju sellest, mis on toimunud äh, ehm, õhutranspordi ohutuse ametiga, äh, vaja on teataval määral kohandamisi, kahe tuhande teise aasta määruses oli net-, nähtu-, ette nähtud kolme poole aastane üleminekuperiood, mille jooksul liikmesriigid võisid äh, võisid anda, jätkata sertifikaatide väljastamist lennukitele ja mm, ette oli nähtud siis ka mittediskrimineeriv lähenemine. nii et äh, me võiksime sellest inspiratsiooni saada, kuidas kujundada siis seda üleminekuaega Euroopa Raudteeameti osas. nii palju siis äh, sotsiaaldemokraatide poolt suur tänu ja palun nüüd härra Benjon liberaalide nimel. aitäh. jah, mulle tundub, et äh, teised liikmed on viidanud käesolevale probleemile seoses ajastusega ja ma tegelikult arvan, et nii Euroopa Raudteeamet kui riiklikud ohutusasutused peavad omama selgeid vastutuspiire seda selleks, et äh, väl-, välistada selliseid viivitusi, nagu me praegu näeme, just nimelt, et tagada ka parem ohutustase. see kõik, mis puudutab veeremit, äh, signa-, signaliseerimisseadmeid. ja seega tuleb ülesanded väga täpselt ja selgelt paika panna. nii nagu härra Rikee ütles, ressursside jaotamine peab ka olema kohane ja siis on ilmselt võimalik ka saavutada seda, mida me soovime saavutada. ajastuse ja õigeaegsuse küsimus on ilmselt äh, kõige olulisem. seda just seoses sellega, kui me tahame luua midagi sellist, mis suudab ka toimida. ma tahan tegelikult puudutada ka vastutust. seda ei ole varem veel käsitlenud, käsitletud. kui me anname mingisugused ülesanded Euroopa Raudteeametile, siis kes vastutab äh, mingisuguse kõrvalekalde eest või millegi eest, mis hiljem osutub vigaseks, äh, kui tegemist on ohutusreeglite rikkumisega, et kuidas siis liigub vastutus ühelt asutuselt teisele või kas liigub? see tuleb ka kindlaks määrata kuidas siis mit-, kuidas mitte ainult jagada ülesanded riik ja kodusasutuste Euroopa Raudteeameti vahel, vaid ka vastutus nende kahe ameti vahel. mina arvan, et meil võiks olla selline kergekaallasest Euroopa Raudteeamet, ehk et siis riiklikud ohutusasutused teevad enamiku tööst ära. kas tegemist on mingisuguse allhanke vormis kokkuleppega, aga igatahes, et ülesanded on täpselt äh, nende kahe vahel ära jaotatud ja siinkohal peame tagama selle, et Euroopa Raudteeamet omab vajalikke ressursse, aga samas eh, ilmselt eh, ei lähe nii kaugele, et Euroopa Raudteeamet võtab üle kõik eh, riikliku ohutusasutuse ülesanded, siis me tegeleksime küll liigse tsentraliseerimisega. ühte asja tahtsin veel teile öelda, aga see läks mul praegu meelest. et Brian, minu poolt praegu kõik, mul lihtsalt ununes viimane tähelepanek ära olgu, suur tänu. Mr Kramer for the Greens, four minutes, Michael. jaa. <clears throat> härra Kramer, kolm minutit, rohelised. selge on see, et Ähm, me tahame Raudteeametis teha Euroopa koordineeriva asutuse, tahame tagada tähtaegadest kinnipidamise ja ohutuse, selge on see, et seda ei saa teha üleöö, aga öelda nüüd, et meil on vaja pikki üleminekuaegu, meil on see paljudes valdkondades olnud, tegemist on riiklike ametite pädevuste kaitsega, olgem ettevaatlikud, mina tahan öelda, et me tahame nii kiiresti teha kui võimalik, me tahame, säästame niimoodi raha, loome töökohti, loome raudteele eeliseid, nii et äh, Mm, tõesti on vaja häid põhjendusi. selge on see, et me ei taha riiklikke raudteeameteid äh, ära kaotada, loomulikult on meil vaja neid pädevusi, mis seal olemas on, aga osa viiakse üle Euroopa Liidu tasandile ja selge on see, et riiklikud ametid nendes äh, äh, valdkondades omavad vähem pädevusi ja neil on vaja vähem töökohti, see on täiesti selge, ma toon ühe näite, ERTMS te, tegemist on hea näitega sellest, kuidas asju teha ei tohi, meil on kuus tuhat kilomeetrit EMTS-i ja meil ei ole mitte ühtegi vedurit, mis saaks äh, neil kuuel tuhandel kilomeetril sõita, põhimõtteliselt me oleme äh, saavutanud selle, mis meil juba ilma EMTS-ita oli, iga riik äh, esitas oma soovid äh, ja äh, Äh, ettevõtted olid nõus sellega, sellepärast et neile on see äriliselt kasulik ja Euroopale on see väga kahjulik. selge on see, et ERMTS-i eest peab vastutama ainult Euroopa Raudteeamet ja ainult Euroopa amet, Raudteeamet, see on täiesti selge ja me ei tohi jälle jõuda äh, selleni, et üks ERMTS on äh, Äh, kokku sobiv ja teised mitte. sel-, see on selge. loomulikult äh, Raudteeamet, Euroopa Raudteeameti ja riik, riiklike raudteeametite pädevuste jaotus peab olema mm, tsentraalne. aga Euroopa Raudteeamet saab asjaga hakkama. Neil on hea koostöövõime, nad tõestavad seda päev-päevalt ja meil on vaja äh, Äh, siis äh, lihtsalt raudteesektorile üle kanda see, need kogemused, mis meil muus valdkonnas olemas on. ja rahastamine on samuti e-, EASA puhul on vaja sertifikaadi väljastamise eest maksta, see võiks Raudteeameti puhul samamoodi toimida ja sellest nad saaksid ka raha, sest kõike ei pea ju lõppkokkuvõttes üle kandma ja kokkuvõttes on, et äh, et komisjoni ettepanek on luua nelikümmend kolm täiendavat ametikohta, ma ei tea, kas sellest piisab ning minu jaoks kõige olulisem on see, et meil on Euroopa Äh, eeskiri, et äh, inimesed võivad äh, ühes ametis töötada ainult teatava aja, teatava arvu aastaid, nii et kaheksa aasta pärast nad peaksid lahkuma, meil ei ole aga potentsiaali neid asendada, nii et kui me tahame raht-, raudteeametit tugevdada, aga Euroopa reeglid on sellised, et Äh, hea personal peab minema minema ja äh, neid, meil ei ole võimalik neid asendada, siis palun äh, pöörakem sellele tähelepanu, meil on vaja erandeid siin, sest muidu me lõpetame täiesti katastroofiga ja siis me võime ainult oodata, millal juhtub esimene õnnetus. okei okay,, thank you. suur tänu. rohkem sõnasoovijaid ei ole? siiski üks veel. kaks minutit, palun suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. see teema, mis puudutab eh, Euroopa Raudteeametit, eh, puudutab ka eh, koostalitust ja ohutust ja sellepärast ma võtangi praegu sõna mulle tundub, et konsensus on saavutatud selles osas, et luua selline Euroopa raudteesüsteem, mis näeb ette nii materjali kui ka äh, veeremi äh, tehnilist ühtlustamist. küsimus on selles, et kuidas me täna kavatseme jõustada Euroopa Raudteeameti rolli ja ma olen nõus sellega, mida ütles Dominic Riquet ja härra Barnier, kes mõlemad viitasid sellele, et kui oluline on kaks asja, kõigepealt vahendid ma arvan, et täna me ei saa võtta vastu ambitsioonikat teksti, mis teatavad eelised eh, Euroopa Raudteeametile ja pädevuse, ilma et me anname nendele ka piisavalt vahendeid. Eh, see tekitab tohutu lõhe, mis viib meid läbikukkumise, mis meid üks hetk valusalt eh, tabab. ning mulle tundub, et me peame selle vahendite küsimuse mõistlikult lahendama ja me Äh, rõhutama ka seda, nii nüüd ütles Michal, äh, see nelikümmend kolm personalikohta, ma arvan, et sellest ei piisa. teine mõõde, üleminek. ma olen nõus äh, sellega, et meil peaks olema riikide ülene amet, kellel on rohkem pädevusi, kuid nad ei tohi kindlasti vähendada siseriiklike ametite rolli, nad peavad alles jääma, nendel peavad olema oma eelisõigused, aga selline kõrgem institutsioon on oluline, oluline on see, et ta vahe, oleks vahendaja ja keskenduks tehnilistele ja materjali puudutavatele küsimustele. ja veel üks. komisjoni ettepanekus on ette nähtud öö, operatsioonikoda Äh, sellele tuleb seada teatav tähtaeg, kui kiiresti nad peavad reageerima. ja viimaseks äh, ma arvan, et täna peaks arvestama ka selle mõõtmega, et kas see ühtne sertifikaat on siiski kõige mõistlikum. tuleb vaadata, kuidas meil, millised on meie raudtee infrastruktuurid praegu, kuhu sõidetakse, sellega tuleb arvestada. suur tänu kui lubate, siis ka mina omalt poolt panustaksin nende kolme äh, raporti, raportisse. välja on tulnud see, et äh, meil on vajadus Euroopas tagada tõeline koostalitus Euroopa raudteedel. härra Kraamer, härra Benjon, härra Barnier on öelnud, et see on täielik nonsenss, et aastal kaks tuhat kolmteist ei ole võimalik äh, ühest riigist teise rongiga liikuda. juba kuuekümne üheksandal aastal käisime kuu peal ja aastal kaks tuhat kolmteist ikka me ei saa rongiga sõita ühest kohast teise ma olen sedasama öelnud ka lennundussektori puhul. kui meil oleks lennunduses samasugune süsteem, nagu meil on praegu raudteede jaoks äh,, siis Airbusi lennukid oleks ikka veel maa peal ja ootaksid sertifikaati erinevatest liikmesriikidest. meil ei oleks äh, A kolmsada kahtekümmet õhus või kolm, äh, kolmesada kaheksakümmet õhus. Äh, ja see on asi, millega raudteetööstus peaks kindlasti tegelema ma olen nõus äh, mõneti sellega, et äh, Euroopa Raudteeametil ei ole praegu piisavalt äh, personali, et nad kõikide asjade eest hakkaksid vastutama. aga lõppkokkuvõttes mingisugune käsuliin peaks olema paigas, et kes ütleb midagi. ja ma arvan, et rolle on siin kindlasti mängida ka siseriiklikel ametitel, nemad sertifitseerivad asju, mis puudutavad ainult ja ainult nende võrku kuusid ähm, ja ei sekku asjadesse, mis puudutavad üle-euroopalisi asju. ja viimane märkus ja seda ma räägin ka iga kord, ma tuletaksin komisjonile meelde, enne kui nad tulevad äh, meile rääkima pärandiraudteedest äh, või kultuuripärandi äh, raudteedest, mis on peamised raudteevõrgud paljudes liikmesriikides ja mis lähevad ikka väga kalliks maksma, kui me peaks üle minema ERTMS-ile ja kui te seda meil tahate, siis tuleb eh, liikmesriike ka aidata. sellega ma lõpetan. Eva Lichtenberger, väga lühidalt palun ainult. ma luban sulle kõneaega, kui ainult eh, korraks võtad sõna, Eva Lichtenberger. jah, sa viitasid kuuekümne üheksandale aastale. kuuekümne üheksandal aastal Austriast Itaaliasse sai veel rongiga. praegu mõnikord on võimalik, teinekord mitte. ma olen sellega täiesti nõus äh, ja rääkides siin äh, pärimusraudteede kaitsjana ütleksin, et ma, et viimane kord, kui meil oli tõesti toimiv raudteevõrgustik, oli ajal, kui äh, rongid sõitsid veel auruga, aga isegi mina olen nõus sellega, et ilmselt aururongi, rong, auruvedureid keegi enam ei taha näha meie rööbastel aga tõsi on, et seekord tõesti on, praegu on Belgiast Luksemburgi eh, sõitmiseks rohkem aega vaja kui viiskümmend aastat tagasi, no kuulge, siis see ei ole ometigi normaalne. ma saan aru, et raudteedel on igasugust paranemist toimunud, aga see ei ole normaalne. härra Pakee. raportöörid eh, saavad ka eh, sõna veel lõpus, nii et kui teie ja ma olen praegu helde, annan teile veerand tundi aega, aga äh, viibutan haamrit, kui äh, kuritarvitate minu heldust. härra Pake, suur tänu, härra esimees, ja suur tänu äh, teie heldekäelisuse eest. seda enam rohkem ei kordu pärimisraudteede puhul me kuulsime ära, mis te ütlesite, me oleme selle asjaga kursis. aga väga palju on räägitud äh, neljanda raudteepaketi tehnilise samba üle ja mul on väga hea meel, et äh, meie mõttekäiku on toetanud väga paljud ja kui lubate, siis ma ei tule tagasi selle juurde, et miks me need äh, ettepanekud oleme teinud, raportöörid, variraportöörid ja liikmed on selle kõik palju ilusamini kokku võtnud, kui mina seda suudaks teha. aga kui lubate, siis mõned minu märkused kolme äh, ettepaneku osas ja siis üldised märkused. ma alustan Euroopa Raudteeametist äh, reageeriksin siis omalt poolt mitmetele märkustele. on selge, et Raudteeamet kujuneb äh, selle paketi vastuvõtmisel peamiseks organiks, kes vastutab uue koostalitus- ja ohutusraamistiku eest ja selles osas on komisjon äh, saanud õppetunni praeguse raamistiku raskustest, kus äh, väga erinevad ähm, suutlikkused ähm, tehniliste kirjelduste puhul äh, Ähm, on viinud killustatusele ja võt-, oleme üritanud arvesse võtta siis ka seadusandluse erisused. nii nagu paljud saadikud ütlesid, äh, peaksime me tegema ja olemegi tegelikult sedalikult teinud äh, ja vaadanud seda, mida on teinud Lennuohutusamet. Mm, lennuohutusamet äh, loodi juba pea kümnend tagasi ja kui selle loomine käis, siis väga palju küsimusi tõstatati samuti pädevuse ja ressursside puudulikkuse kohta ka siin kojas, räägiti palju ka EASA ja äh, siseriiklike ametite vahel ja selles punktis ma tahaksin rõhutada seda, et see kontseptsioon ja see kontseptsioon on leidnud siin äh, tugeva toetuse ilmselt ka nõukogus äh,, on see, et äh, kindlasti Raudteeamet äh, hakkab siseriiklike ohutusametitega väga tihedat koostööd tegema, siseriiklikud ohutusametid ei kao mitte kuhugi ja nende roll on väga oluline äh, siseriiklike raudteesüsteemide spetsiifilisust arvestades, aga nad on ka väga olulised Raudteeameti töö toetajad, nii nagu Dominic Riquet ja Robert Siile ka ütlesid vaja on toetada ametit, mis äh, väga palju suuremaks ei lähe, me oleme palunud neljakümmend kolme uut kohta ja meie hindamisaruandes on kirjas, et äh, kui Raudteeamet peaks kogu töö ära tegema üksinda, siis oleks vaja seal umbes kahtesadat ametnikku äh, juurde, aga ma arvan, et praegu neljakümne kolmest piisaks selleks, et täita need pädevused äh, mille meie oleme välja pakkunud ja mis kindlasti tulevad kohandamisele kaasotsusmenetluse raames. aga kui äh, nad teevad siseriiklike ametitega tihedat koostööd, äh, siis peaks sellest personali arvust piisama. loomulikult me peame nägema ette meetmed, mille kohaselt siis see koostöö ka toimib. kuid see koostöö peaks siis toimima nii, et vastutus jääb Raudteeametile selle eest loodetavasti see lähenemine eh, leevendab mõningaid teie kõhkluseid eh, ekspertteadmiste ja pädevuste osas. nüüd ma tahaksin samuti viidata üleminekuperioodidele, millest ka paljud saadikud on rääkinud komisjoni ettepanekus eh, tegelikult on näha ette see, et Euroopa Raudteeameti roll suureneb järgmise nelja aasta jooksul, me näeme ette, see jõustub siis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja kaks tuhat viisteist käivituks äh, siis pädevuste laienemise protsess, mis kestab neli aastat. nii et tõesti äh, Raudteeamet peab ette valmistama äh, selle, et nad võtavad oma kohustused üle aga ma tahaksin rõhutada oma isiklikku veendumust ja komisjoni veendumust, et Raudteeamet on praegu piisavalt küps ja on valmis järgmistel aastatel üle võtma Euroopa süsteemis selle keskse rolli, mis neile on kavandatud. Euroopa Raudteeamet on töös olnud vist üle kuue aasta, personali kvaliteet ja koostöö siseriiklike ohutusametitega on näidanud seda, et pädevuste järk-järguline tõus, sellega nad saavad hakkama ja jõuan siit nüüd järgmise punkti juurde Raudteeameti osas, see puudutab äh, vastutuskohustust. see on väga oluline. tegelikult täna on raudtee amet ja tema personal vastutuskohustuslikud, see on kirjas nii personali eeskirjas kui ka Raudteeameti põhikirjas, kuid tõsi see on, et eh, kuivõrd nende roll nüüd ettepaneku kohaselt suureneb, tuleks ka see osa üle vaadata ja sellega tegeleb eh, Iirimaa eesistujana nõukogus, eh, selleks et vastutuskohustus oleks korralikult raamitud ja et võetakse arvesse kõik osapooled, aga ka haldusüksused liikmesriikides Läheksin nüüd edasi koostalituse ja ohutuse juurde. siin minu meelest on lähenemine meil üsna sarnane. ettepaneku kohaselt me tahaksime samm-sammult äh, loobuda sellest süsteemist, kus siseriiklikud äh, reeglid kehtivad paralleelselt Euroopa reeglitega ja tahaksime siis, et kõik sertifikaadid, ohutussertifikaadid, eriti tehniliste kirjelduste puhul, vastaksid ühtsetele Euroopa süsteemidele ja igasugused Raudteeameti menetlused on muidugi osa sellest menetlusest, kuid kujuneb meie meelest välja siis üks ühtne sertifikaat, mille annab välja Raudteeamet, nagu ma ütlesin ja see põhimõtteliselt äh, on kaaluseks võtnud praeguse menetluse, sellepärast et liikmesriigid koos Raudteeametiga on üle vaatamas siseriiklikke reegleid, et nende pädevust piirata, ulatust piirata. päris, päris palju nendest on lihtsalt igandiks minevikus ja juba aegade jooksul ongi vähendatud seda ulatust ja ka selles ettepanekus on terve rida sätteid, mis peaksid siseriiklikele ohutusametitele ja Raudteeametile andma võimaluse jõude koondada ja veelgi selle ulatust vähendada, nii et ühtne sertifikaat, mille annab välja Euroopa Raudteeamet. ja ühe märkuse ohutuse juures teeksin veel eraldi, ütleksin, et loomulikult nii koostalituse kui ka ohutuse ümbersõnastamise juures räägiti eh, ühest probleemist konkreetselt eh, ja ma arvan, et need kolm ettepanekut eh, ohutust tõstavad, see oligi meie peamine eesmärk. vastutused on palju selgemalt ära jaotatud siseriiklike ohutusametite, teavitavate organisatsioonide ja Euroopa Raudteeameti vahel oluline on aga ka, et Järelevalveametit, Raudteeameti ja taristu öö, organisatsioonide vahel on ka parem koostöö saavutatud. nii et raamistik üldiselt on tugevam. ja me arvame, et see järk-järguline üleminek Euroopa Raudteeameti ulatuse suurendamist öö, vabastab öö, väga paljudes siseriiklikes ohutusametites personali, kes praegu tegeleb bürokraatialiku paberi täitmisega öö, ja neid võiks siis kasutada tegelikeks kontrollideks liikmesriikides. nii et üldiselt ja see kindlasti on ka tulevikus arutelul, arvame me seda, et uus raamistik mm, ohutust suurendab, ka see on meie jaoks väga oluline. ja nüüd üks, veel paar märkust konkreetselt sellele, mida ütlesid saadikud. kõigepealt äh, halduskoorem ja see risk, et äh, praegused litsentsid seatakse küsimärgi alla, see tõesti on tähtis küsimus ja on ka meie ettepanekuga kaetud. ilmselgelt äh, sertifaati, sertifikaati ei pea uuendama nii kaua, kuni näiteks veeremit ei uuendata. või kui äh, raudteeettevõtja ei otsusta hakata tegutsema mõnes teises liikmesriigis, nii et need sertifikaadid, mis praeguseks on välja antud, ei pea sattuma küsimärgi alla meie ettepaneku kohaselt, välja arvatud juhul, kui äh, Ähm, tehakse muudatusi veeremis ja kui seda tehakse, siis äh, antakse sertifikaat juba uue süsteemi all. ja veel, kuivõrd me räägime raudteeettevõtetest ja veeremist äh, ja ERTMS-i puudutavad kommentaarid Mihhail Kraamerilt äh, ja raudteeinfrastruktuuri nii-öelda kinnisvaraosad. Ähm, jah, otsused ERTMS-i ähm, riistvara osas äh, on oluline punkt ja see jääb kindlasti äh, internatsionaalsetes aruteludes tähelepanuks. ma ei tea, kui palju mul minuteid on, paar minutit võib-olla lõppkokkuvõtteks ma tahaksin teid tänada kõiki selle eest, et see arutelu täna toimus. ja ma ütleksin, et see tehniline sammas sellest laiemast paketist on üsna keeruline ettepanek sisuliselt minu meelest. aga kuigi praegu peamine koorem langeb kaasmenetlejale, menetlejatele peame tagama selle, et protsessi lõpuks oleks reeglid selged, et vastutused oleks selgelt jagatud ja kui meil õnnestub äh, seda niimoodi korraldada, siis oleme õppinud nii mõndagi kahe tuhande kaheksanda aasta paketist, mis oli küll oma sisult ambitsioonikas, kuid mille realiseerimine oli väga raske ja loodetavasti, kui me need probleemid lahendame, lahendame ka paljud teised probleemid. suur tänu, raportööridel veel nüüd sõna kuni kaheks minutiks ja proua de Grandes, palun kõigepealt esimees vabandab. My apologies, I am Mrs Bilbao. proua Bilbao, palun. aitäh. tõepoolest, ma olen väikest kasvu naisterahvas, et ilmselt ma jäin teil kahe silma vahele, esimees. aga mulle tundub, et tänane arutelu oli huvitav ma pean tunnistama, et äh, ma ei kuulnud vastust minu poolt tehtud ettepanekule, kuigi mulle tundub, et kõik soovivad liikuda tugeva Euroopa Raudteeameti suunas, et oleks konkreetsed standardid paigas, me tahame tagada Euroopa raudteesektori konkurentsivõimelisust. lisaks tahame tagada seda, et Euroopa Raudteeametil on olemas vajalikud ressursid, täitmaks talle pandud ülesandeid me peame tagama kvaliteetsema ja ohutuma raudteetranspordi reisijatele, nii et selle ühe punkti lähenemine ja ülemineku tähtaeg, need on ilmselt teemad, mille osas tuleb veel tööd teha ja see saab kindlasti olema ka huvitav mulle näib, et seekord oleme astumas sammu õiges suunas ja me toome, loome väga hea näite Euroopa kodanikele. härra Kraamer. aitäh, Mm, arutelu eest ja sõnavõttude eest. üks on selge, me oleme kõik ühel meelel, et me tahame neid kolme asju, see ei ole alati nii olnud, aga aga selles me oleme ühel meelel, aga probleem on detailides. Õnneks on meil minevikus äh, äh, olnud ka kogemusi, mis ei ole olnud nii positiivsed, seetõttu me oleme tähelepanelikud ning mul on äh, kaks küsimust. härra Pakee, ma ei, neid vastuseid ei saanud. kas te olete arvamusel, et komisjon et komisjonil on konflikti puhul viimane sõna, et meil on äh, kõik see pädevuste küsimus, äh, loomulikult on meil riiklikke ohutusasutusi vaja, aga et kui on konflikt, siis äh, on viimane sõna Euroopa Raudteeametil ning Raudteeameti personal, ma ei tea, võib, kas ma kõike kuulsin, aga seda, selle kohta te vist midagi ei öelnud, kas äh, te olete samal arvamusel nagu meie või on seal tegemist mingi blokeerimisega? ma sooviks selle kohta vastust yeah,. Yeah, aitäh, Robert. aitäh, Brian. ka mina tahan tänada kolleege ja härra Pakeed tehtud tähelepanekute eest ma sain konkreetse sõnumi selle kohta, et tuleb tegeleda vastutusega, üleminekuperioodiga, tähtaegadega, lisaks mis puudutab apellatsiooni esitamise võimalust ja üldjoontes saame nõustuda komisjoni ettepanekuga selles osas, et ühest küljest jah, ülesannete arv suureneb Keskametil, aga samas tuleb arvesse võtta ikkagi sidusrühmade vajadusi, et peame vaatama, mida soovivad tootjad, ettevõtjad Need kõik kakskümmend viis Euroopa Liidu liikmesriiki, kus on olemas vastav raudteesüsteem, peavad lõpuks jõudma olukorda, kus kus olukord vastava seadusandluse vastuvõtmisel mitte ei halvene, vaid ikka pareneb, paraneb. lisaks ressursside teema, mulle tundub, et inimressursside osas on ilmselt olukord suhteliselt vastuvõetav ja siis tuleb vaadata, millised võimalused on välja pakutud selles, kui keegi soovib süsteemist lahkuda. mis puudutab Itaalia-Austria raudteed, siis Balti riikides oli enne teist maailmasõda Riiast Berliini olemas rongiliiklus ja nüüd sellist võimalust ei ole. nii et see on see punkt, kuhu Euroopa raudteesektor on praegu jõudnud. aitäh, tõepoolest toonased suurepärased auruvedurid meenuvad suur tänu kõigile ei, ei, mina ei olnud vedurijuhi ametis toona. jah, polegi ma nii vana midagi. igatahes suur tänu kõigile ja teine pool meie arutelust toimub homme, täna õhtul on siis lennureisijate õigused, kohtume kell kolm pärastlõunal. ma tahan tänada teid kõik, et pidasite ajapiiridest kinni, see lihtsustab oluliselt minu tööd. suur tänu teile selle eest!